Buongiorno. Ieri sera si è riunito il gruppo dei coordinatori e eh... tere hommikust. eile oli meil koordinaatorite koosolek. me ei otsustanud küll väga palju asju ära, me lihtsalt lükkasime mõned asjad edasi, me öö, äh, otsustasime, et kõigepealt me ootame ära, mida öeldakse Ungari konstitutsiooni kohta erinevatest äh, fraktsioonidest. meil on vaja selle teemaga öö, äh, tegeleda tehnilis-, võrdluslikul meetodil. aga kui me rääkisime liitumisest Euroopa Liiduga, Eh, kui me rääkisime sellest, et Euroopa Liit liitub inimõiguste hartaga, siis eh, oli kohtumine eh, Pariisis ning me arvasime, et, et meie seisukoht põhineb kokkuleppel mis on, mille aluseks on artikkel kakssada viiskümmend üks Euroopa Liidu funktsioneerimise lepingust ja me valime ka kandidaate Euroopa Kohtusse. me otsustasime, et neljanda oktoobri koosolek lükatakse edasi viienda oktoobri peale infodokumentide hulgas oli üks dokument, mis, mille saatis meile petitsioonikomisjon. see koondab tähelepanu petitsioonikomisjoni õigusele korraldada kuulamisi kodanike algatuse jaoks, kui on kokku kogutud vajalik arv allkirju. petitsioonikomisjon mängib oma rolli nende küsimuste lahendamisel, kuid eh, põhiseaduskomisjonil on samuti oma roll kui tegemist on kodanikealgatusega, tõelise kodanikealgatusega, siis see on teema, mis on eh, meie jaoks huvitav, aga kui ei ole saa-, eh, kokku kogutud eh, nii palju allkirju kui vaja, siis võib selle asjaga tegeleda petitsioonikomisjon. niisugused on siis järeldused, mida me tegime eilsel koordinaatorite koosolekul ja nüüd ähm, läheme edasi tänase hommiku päevakorraga nimetaksin teile seda ja see on minu kohustus, et äh, see äh, kohtumine kantakse üle internetis ja nüüd me siis oleme jõudnud äh, David Martini raportini see on ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi määrus erisätete kohta, millega reguleeritakse parlamendi uurimisõiguse kasutamist ning asendatakse Euroopa Parlamendi Nõukogu komisjoni üheksateistkümnenda aprilli üheksakümne viienda aasta otsus. sõna härra Martinile. suur tänu, suur tänu, et te tõstsite selle päevakorrapunkti tänase hommiku peale asi on uurimisõiguses ja see on äärmiselt oluline parlamendi järelevalvevolituste osas, see tegeleb õigusrikkumiste, haldusomavoli, korruptsiooniga. Eh, see puudutab eh, nii liikmesriike kui liikmesriikide valitsusi. ma ütleksin juba algusest peale, et eh, uurimiskomisjonid erinevad äh, erinevad ajutistest komisjonidest äh, näiteks nagu sellised komisjonid nagu äh, on moodustatud kliimamuutuste osas, need on ad hoc komisjonid ja nad on moodustatud ainult konkreetseks eesmärgiks. aga uurimiskomisjon just tegeleb Euroopa Liidu õiguse rakendamisega ning äh, ma äh, teen siin ettepanekuid modifitsio-, modifitseerida äh, Euroopa Parlamenti puudutavaid reegleid. üheksakümne viiendast aastast peale on moodustatud kolm uurimiskomisjoni, nii et, et see ei ole mitte niisugune igapäevane asi Eh, nad on tegelenud eh, ühenduse transiidirežiimi uurimisega, siis nad uurisid eh, hullulehmatõve ning Equitable Life Assurance, selle uurimiseks moodustati ka üks komisjon ja just nimelt selle Equitable Life Insurance kriisi uurimiskomisjon ongi alguseks meie komisjoni uuteks ettepanekuteks parlamendi uurimisõiguse täpsustamiseks, parandamiseks, et just anda võimalus tegeleda juurdlusega. E, niisugune praktika, e, et üldse uurimiskomisjoni moodustatakse, e, see andi Maastrichti lepingutega ja mm, on olemas ka detailsed reeglid institutsioonide vahelises lepingus kirja pandud artikkel kakssada kakskümmend seitse annab parlamendile siis need täpsed õigused, millal on vaja üldse eh, panna paika uurimiskomisjon ja tegelikult praegu me peaksime võtma arvesse need Equitable Life eh, kriisi uurimiseks koostatud raportis antud soovitused ning me peaksime looma uue eh, raamistiku uurimiskomisjonide moodustamine. mis asjad on siis need eh, põhilised asjad, mis siis Equitable Life uurimistulemustena selgus? sest ei ole vaja näidata üksteisele, üksteise peale näpuga, vaid on vaja kutsuda tunnistusi, tunnistajaid komisjoni ette ütlusi andma. ja eh, praegusel hetkel, kui inimesed seda ei tee, siis ei ole mitte mingisuguseid sanktsioone ette nähtud näiteks eh, kui antakse valetunnistusi, siis eh, ei ole lihtsalt mitte midagi võimalik teha. uurimis Äh, komisjonid ei saa praegusel hetkel nõuda, et antakse mingeid tõendusmaterjale. nii et, et äh, juurdepääs dokumentidel on mõnikord kahtlane. et meie mm, muudatusettepanekud on siis sellised ja ma äh, nüüd siin tooksin välja olulise asja niimoodi, et oma pädevuse piirides, selle uurim-, juurdluse pädevuse piirides on vaja eh, uurimiskomisjonile kõiki eh, dokumente, mida vaja on kõikidelt eh, institutsioonidelt, liikmesriikidelt eh, Ehm, ja ka eraisikutelt ning ehm, oluline on see, et koha peale saab kutsuda eh, siis ehm, ametnikke eh, ja siis eh, liikmesriikide teenistujaid. ja see tähendab seda, et kui moodustatakse uurimiskomisjon info saamiseks näiteks siis komisjon otsustab, kes tuleb ja e, esindab e, näiteks Euroopa Komisjoni. sest võib juhtuda niimoodi, et et näiteks mõnel e, inimesel on just nimelt konkreetne informatsioon, mis puudutab mõnda liikmesriiki ja ta töötab mingis institutsioonis. ma ei taha nüüd asja teha dramaatiliseks, aga, aga äh, aga näiteks ütleme, kui inimene peab ähm, esitama mingisugust informatsiooni, mis läheb vastuollu nagu selle institutsiooniga, äh, kus ta töötab, siis äh, ta jääb uurimiskomisjoni kaitse alla. nii et uurimis komisjoni reeglite järgi peavad nemad niisugust koostööd pakkuma. kui tegemist on mitmes mitmesuguste rikkumistega, kui näiteks eh, ei saadata, ei saadeta kohale tunnistajaid, kui ei esitata eh, õigeid dokumente, siis eh, on võimalus rakendada nende suhtes sanktsioone Äh, ja äh, need, see infomaterjal, mida äh, tahetakse saada, on faktilist laadi selleks, et selgitada välja juurdluse detaile. liikmesriikidel on võimalik samamoodi tegutseda vastavalt oma riigi õigusele ja kui mõningatel juhtudel siis tegeldakse eraldi institutsioonide teenistujatega kui tõ on tõsised kahtlused, et on astutud üle seadustest, siis ähm, äh, uurimiskomisjon äh, tegeleb äh, kahtluste väljaselgitamisega ning lõpuks ma siis ütlesin, et see sissejuhatus oli praegu väga lai ja kui teil on nüüd detailide kohta küsimusi, siis ma meelsasti vastan nendele küsimustele aga ma rõhutaksin, et ei ole eh, eh, mitte mingisugust mm, tähendab, uurimiskomisjon ei, ei otsusta midagi ise, vaid selle alusel saab eh, Euroopa Parlament otsustada, mida edasi teha, sest et see uurimiskomisjon peab püüdma välja selgitada tõde ja ma tahaksin, et ei oleks segadust. Need sanktsioonid, tähendab, mida rakendatakse, on inimeste vastu, kes ei tule ennast tunnistusi andma või, või ähm, kui ei anta õigeid dokumente, aga äh, see uurimiskomisjon ei ole mitte kohus, et ta kellelegi langetaks mingisuguse süüdi võitva, süüdimõistva otsuse, sest meie lihtsalt toome vast välja faktid, mis puudutavad antud kaasust Grazie, onorevole Martin e adesso possono intervenire. suur tänu, härra Martin. nüüd on võimalik teistel rahvasaadikutel sõna saada. aga vabandust, härra Martin, mul on teile üks küsimus, sest mu tähelepanu oli vahepeal kõrvale juhitud, et need kolm varasemat uurimiskomisjoni te nimetasite neid, tõite nende nimed välja, aga ma ei saanud päris täpselt aru, mida nad uurisid kas te kuulete mind? jah, tõepoolest oli eh, kolm eh, komisjoni, üks tegeles ühenduse transiidirežiimi uurimisega. vaadati, kuidas, millised poliitikad on erinevates maades, millised on eh, mm, subsiidiumid, kuidas toimub piiri ületamine ja nii edasi, siis oli hullulehma tõbi suur skandaal seda uuriti ning siis Equitable Life kindlustus ettevõte ja siis muidugi Briti valitsus oli asjasse segatud ja just eelmine valitsus oli minu partei valitsus. jah, hästi, proua Jäädenmägi, palun. Äh, on behalf of ALDE suur tänu, härra esimees, ka liberaalide nimel ma tänan härra Martinit selle raporti eelnõu eest. ma arvan, et uurimisõigus on väga tähtis õigus Euroopa Parlamendi järelevalve volituste osas ja meie ülesandeks on välja selgitada tõde möödunud sündmuste osas ja me ei ole päris äh, kohus, äh, sellepärast et meil on, räägime siin seadusandlikest äh, volitustest ja ka kohtuvolitustest ja meil ei ole neid volitusi, mis kohtul. uurimiskomisjonidel peavad aga olema vastavad meetmed selleks, et oma administratiivset ülesannet täita ja ma olen nõus äh, raportöör Martiniga, et uurimiskomisjonidel peaks olema juurdepääs kõikidele dokumentidele ja kogu informatsioonile, mis võiks lihtsustada uurimiskomisjoni tööd, sest vastasel juhul ei ole neil võimalik oma tööd korralikult läbi viia. ja nad peaksid äh, saama sellist informatsiooni nii Euroopa Liidult kui ka äh, Euroopa Liidu institutsioonidelt kui ka riiklikelt äh, ametiasutustelt. ja uurimiskomisjonidel peaks olema ka võimalus kutsuda inimesi ja ka Euroopa Liidu ametnikke, äh, tehnilisi eksperte, äh, pressisekretäre komisjoni ette selleks, et saada informatsiooni ja niimoodi siis saavutada ka paremaid uurimistulemusi. I am very satisfied, I think that the draft report provides a good minu arvates raporti eelnõu on väga hea alus järgnevateks aruteludeks meie komisjonis, suur tänu! <clears throat> suur tänu! Andrew. Uh, uh like... suur tänu. ma tahaksin meie komisjoni tähelepanu äh, juhtida leheküljele kakskümmend kuus seletuskirjas mul on tunne, et siin on paar tõlkeviga, sest inglise keeles on mõned veel, sest äh, härra äh, Martin kasutab siin ühte sõna päris mitu korda Äh, siin räägitakse inglise keeles sõnast summon, äh, mis tähendab kokku kutsuma, aga inglise keeles on sellel ka selline sunnimeetodi maik juures. nii et see tähendab seda, et need inimesed kutsutakse, sunnitakse tulema uurimiskomisjoni ette. mulle tundub, et praegusel hetkel me siin hakkame eksperte sundima ja minule ei meeldi selle sõna kõla. ma ei tahaksin teada, milliseid sanktsioone kasutatud minu riigi kodanike vastu kasutada selle selleks, et nad tuleksid tuleksid siia uurimiskomisjonide ette. siin räägitakse väga palju ka nendest whistleblower itest, nendest pealekaebajatest, informatsiooniandjatest, mulle tundub, et ka nemad satuvad hätta, arvestades seda, mis siin kirjas on. suur tänu, härra Prons, palun. Um, <clears throat> proposed... nagu siin juba öeldi, see määruse ettepanek äh, nõua mitte ainult tähelepanu, vaid tegelikult tuleb vastata ka päris mitmetele küsimustele. kui me seda vaatame, siis tegelikult sekkutakse ükskõik millise inimese eraellu. ma ei hakka ütlema, et see ei ole alati õigustatud aga peaks siiski olema võimalik äh, kohtutel ja suveräänsetel riikidel kasutada sunnimeetmeid ja esitada küsimusi, see on ju niimoodi ka kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. kuid Euroopa Liit ei ole praegu veel suveräänne riik, võib-olla mõnel on küll ambitsioone selleks saada, aga praegusel hetkel me ei ole seal seda ja me vähemalt teame, kuhu poole me suundume. ja need äh, ette pandud äh, meetmed lähevad kaugemale kui näiteks Briti parlamendi uurimiskomisjon. seal uurimiskomisjonid võivad informatsiooni koguda, aga nagu me oleme näinud, kui on informatsioon kogutud, äh, eksperdid toodud, siis neil on väga lihtne ka küsimustele vastata me oleme päris mitmel juhtumil uurinud neid sündmusi. Äh, meile küll olid eksperdid kohal, kuid nad ei olnud äh, võimelised meile vastuseid andma. nii et äh, võib-olla tuleks olla ettevaatlik siin anda mingitele riikideülesele komisjonile nii palju võimu, arvestades, et näiteks Briti uurimiskomisjonid ei ole siiamaani eriti edukad olnud. suur tänu, härra Tahv, palun uuesti um,. president uh härra esimees, tere hommikust! mul on väga hea meel, et me üritame kasutada nii kiiresti ära seda võimalust, mida meile pakub Lissaboni leping. ma arvan, et uurimisõiguse sisseviimine, kasutamine on parlamendi üks põhiõigustest. ja seda, see on olemas väga erinevates vormides küll kõikides parlamentides. ma arvan, et ajalooliselt on tegelikult isegi natukene imelik, et äh, sellel et see parlament on äh, oma uurimisõigust kasutanud ainult kolmel juhul. mul oleks hea meel, kui äh, uurimiskomisjone moodustataks tihemini selle määruse alusel, nii et on väga tähtis, et meie töö on korrektne. jah, otse loomulikult tegemist ei ole kohtuga, kuid tegemist on siiski äh, ühe lisanduva juriidilise institutsiooniga. ja me teame, millised on siin probleemid. ja me peame olema väga ettevaatlikud. mul on kaks küsimust. kõigepealt, mis saab ombudsmanist, ma ei saa päris täpselt aru, kuidas uurimiskomisjoni äh, äh, uurimiskomisjoni maine parandamine, äh, tema positsiooni parandamine nüüd ühildub ombudsmani volitustega, kes hakkab kellele mida vastama ja tahaksin Davidi käest teada, kas ta on juba rääkinud sellest, kuidas uurimi-, parlamentaarsed uurimiskomisjonid ja ombudsman omavahel koostööd hakkavad tegema. me peaksime siin vaatame, et me ei hakkaks siin praegu ombudsmani mänguväljaku poolele trügima. ja kas ombudsmani võiks paluda, kas ombudsmanilt võiks paluda abi ta uurimisrühma töös? ilma et me siis äh, sekkuksime seejuures ombudsmani enda iseseisvusesse oma töös, sõltumatusse oma töös. ma ei saa päris täpselt aru, mis saab siis, kui inimesed keelduvad informatsiooni andmast, näiteks äh, liikmesriikide ametnikud. ma küll siin oletan ainult, aga ma eeldan, et on äh, riiklikke ametnikke, keda hakatakse tihti kutsuma uurimiskomisjoni ette aru andma. aru andma selle kohta, kuidas nad on rikkunud häid tavasid Euroopa Liidu õiguse rakendamisel. me peaksime olema siin ettevaatlikud, et me ei looks süsteemi, mis tooks endaga kaasa põhiseaduslikke probleeme liikmesriikide parlamentides. meil on niigi seal juba terve rida probleeme ja me ei peaks neid juurde looma ja viimane asi leheküljel seitseteist lõikes äh, nelikümmend kolm. kus räägitakse vandest. kui mina olen olnud kohtus pean mina, olen siiamaani pidanud alati vande andma, enne kui ma asun oma tunnistust andma tavaliselt ma ütlen, et ma vannun, et ma räägin tõtt. mind lihtsalt huvitab kust see sõnastus, mis siin kirjas on, on võetud. ja ajakava. kui kiiresti, mis te arvate, kui kiiresti meil on võimalik edasi minna ja kas Poola eesistujamaana tundub olevat valmis ka seda äh, menetlust edasi viima? Chiede di parlare la signora Jättermäki. Thanks uh,. proua Jäätelmägi. Sorry, sorry uh.. vabandust. mina, Briti kolleegid kahtlesid siin mm, sõnas summon inglise keeles, ma ei tea, mis peaks olema õige inglise keeles, aga rõhutaksin, et uh, on oluline, et Euroopa Liidul oleks teatav selline järelevalvevolitus. ja praegune puutus on just see, et äh, kõik niisugused organid on liikmesriikides ja liikmesriigid soovivad äh, Euroopa Liidult saada nii palju raha kui võimalik, aga nad ei ole huvitatud üldse sellest, mis muudes riikides toimub, kuidas seda raha kasutatakse ja seetõttu ma arvan, et on oluline, et Euroopa Liidul oleks niisugune äh, järelevalvav organ. ja ma arvan ka, et siseriiklikud valitsused on huvitatud sellest, kuidas näiteks arenguabi äh, kasutatakse ja siis nad äh, saavad käia erinevates riikides ja, ja seda uurida nii et ma arvan, et äh, jah, ma ei ole küll üldse föderalistlike vaadetega, aga ma arvan, et kui Euroopa Liit annab raha, siis ta peab äh, ka äh, jälgima, kuidas, kuidas seda tarvitatakse ja peab olema kindel, et et kõik protseduurid korralikult läbi viidaks, ma arvan, et see on meie kohustus. Prima di dare la parola a ah, no ancora una Agnew. Prego. Yes, Chairman, I'd just like to come back on that. jah, tulles tagasi siis eelneva juurde ja mis siis äh, sai selle Equitable Life'iga? Prima di, non vedo altre mani alzate, quindi. ja rohkem sõnasoove vist ei paista olevat nüüd ma annan sõna härra Martinile äh, diskussiooni lõpetuseks, aga mul on ka enne üks küsimus veel esitada. mulle tundub, et siseriiklikes õigusaktides on siiski ette nähtud see, et parlament võib äh, uurimistegevust läbi viia ja me võime ka võrrelda, mis erinevates riikides seega toimub. ja mulle tundub, et see oleks, oleks täitsa kasulik. jah, on olemas igasuguseid erinevaid uurimiskomisjone, aga loomulikult tuleb vältida äh, sekkumist või surve äh, avaldamist ja meie lepingu Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel sada kakskümmend kuus on väga selge selles osas, me ei saa luua uurimiskomisjoni juhul, kui on toimumas samas asjas kohtumenetlus. ja äh, kui toimub siis äh, kohtumenetlus, äh, siis peab niisuguse komisjoni tegevuse peatama ja mulle tundub küll see kõik üsna selge olevat, aga siiski on üks kahtlus. selline uurimiskomisjon ei tohiks olla samade volitustega, mis, mis kohtuasutus. kohtus äh, äh, uuritakse, eks ole, kriminaalasju, aga uurimiskomisjonidel on teistsugused volitused. Nemad teevad poliitilist või administratiivset uurimistööd. ja kui see komisjon jääb oma piiridesse ja volituste piiresse, siis ei ole mingit huvide konflikti. aga kui peab ootama kohtuasja lõppu, siis loomulikult takistab see parlamendi komis-, uurimiskomisjonide tööd märkimisväärselt see on siis kõik ette näha seal, ette nähtud selles artiklis sada kakskümmend kuus. aga äh, selge on see, et ei hakata äh, uurima otsustatud kohtuasja. ja, ja ma rõhutaksin siin ka äh, erinevate, erinevaid norme, mis kehtivad eri riikides. Martin. Thank you suur tänu. tänan ka äh, kolleege huvitavate ja oluliste küsimuste eest. ja proua Jäätenmägi, suur tänu toetuse eest. ma arvan, et me oleme üsna ühel äh, meelel nendes asjades. mulle tundub, et me lähtume samadelt äh, alustelt, mis on siis parlamentaarne uurimiskomisjon meil peab olema volitused siis kutsuda tunnistajaid ja nii edasi. ja enne sisuliste küsimuste juurde minekut, mis puudutab seda Equitable Life, siin ei ole tegemist ei olnud mitte ainult rahastamisega, vaid Euroopa Liidu õigusest üleastumisega siin oli tegemist Euroopa Liidu äh, direktiiviga. ja paljud, paljud investorid kannatasid selle äh, ebaõnnestumise tõttu, mis siis selle Equitable Life'iga kaasnes ja kõik, kes äh, olid tollal parlamendis mäletavad neid, neid äh, tohutut hulka tunnistusi, mis me, mis me selles äh, asjas äh, saime. ja nüüd see härra, nüüd see sõna summon, see ei ole sugugi, sugugi siin juhuslik või täiesti tahtlikult kasutatud. me tõepoolest peame tunnistajaid siia kutsuma ja siin on ka teatav selline surveavaldus. aga ma arvan, et see ei ole probleem. Äh, Nad on tõenäoliselt äh, riigiametnikud e-, ja see toimub tavaliselt läbi siseriiklike institutsioonide. Euroopa liit iseenesest ei sunni äh, üksikisikuid siia tulema, vaid siseriiklikud äh, asutused siis äh, saadavad tunnistajaid siia, näiteks siis kui kasutada Suurbritannia näidet, kui inimene ei nõustu koostööd tegema, siis meie võime siis Briti õigussüsteemilt, kui see on võimalik, nõudes siis, et äh, et ikkagi see inimene siia, siia kutsutakse, kui ta ei ole siiski nõus tulema, siis, siis uurida, missuguseid sanktsioone saaks, saaks siis äh, Briti õiguse äh, raames talle rakendada, nii et see ei ole mingi riikide üle, ülene Euroopa Liidu õigus, mis siin rakenduks, vaid siseriiklik õigus. härra Tahvile sellest ei ole veel ombudsmaniga seoses otseselt räägitud. aga ka äh, ombudsmani tööd reguleerivad äh, õigusakte muudetakse, nii et see kõik toimub siis sellega äh, kooskõlastatult. aga mina ei näe siin mingit potentsiaalset konflikti nende kahe instantsi vahel, kuna meie komisjoni töö toimub ikkagi üsna äh, piiratud äh, valdkonnas. mis puudutab seda vande andmist, siis äh, see on võetud Euroopa kohtust artiklist nelikümmend seitse viis, ma arvan, et jah, see ei ole ka mingi väga oluline osa siin minu raportist. et tunnistajad võivad soovida vannet anda, aga see ei ole, ei ole kohustuslik. ja liikmesriikides on ka erinevad traditsioonid selles, selles osas. mõnedes riikides seda üldse ei tehta. mis puudutab siis konflikte, põhiseaduslikke konflikte ja mingid sanktsioonid, ma arvan, liikmesriikide kaudu ei ole eriti tõenäolised, ma loodan. aga no liikmesriigid peavad siiski selle mehhanismiga siin nõustuma. ja veel üks oluline küsimus minu arvates, eh, mida eh, esimees esitas jah, kui toimub äh,, algatatakse mingi kohtuasi, siis me ei ütle, et uurimiskomisjoni töö tingimata lõpetatakse, vaid parlament võib otsustada siis peatada äh, äh, juurdlus äh,, kuni siis tuleb äh, kohtulahend, aga see kõik sõltub äh, äh, antud juhtumist ja olukorrast, aga see vastav säte on siis ka minu, minu projektis siin ette nähtud Äh, äh, siin oli küsimus, mis siis juhtub äh, liikmesriikides, siin on paar näidet selle kohta, näiteks Belgias, kui inimene ei tule uurimiskomisjoni ette, siis ta võib lausa, võib ta panna vangi kuni kuueks kuuks ja Prantsusmaal äh, võib see vangistus ulatuda lausa äh, kahe, kahe aastani ja Luksemburgis on ka äh, äh, sarnaste üleastumiste puhul siis vangi, vanglakaristus kuni, kuni kolm, kolm aastat. ja, ja ka trahvid on ette nähtud seitsme tuhande euroni nii et me oleme siin jah, riike ka omavahel mõnevõrra võrrelnud. ja viimaks, mis puudutab äh, ajakava, siis äh, me oleme mõistnud siis siin oma mitteametlike äh, kontaktidega suhtlemisel, et äh, Taani eesistuja oleks, oleks sellest äh, temaatikast väga äh, huvitatud. ja võib-olla siis novembris, detsembris äh, läheks see äh, täiskogule ja, ja töö algaks siis pärast, pärast seda, aga meil siin väga karme ajakava praegu ei ole. ja sooviksin ka tänada äh, Äh, komisjoni sekretäriaati märkuste eest, mis on olnud kasulikud, aga eelkõige tahaksin äh, tänada meie komisjoni sekretäriaati. kes on väga palju abi osutanud ja välja tööt-, töötasid välja just niisuguse äh, teksti, mida, mida ma soovisin. suur tänu! Bene. Allora mi pare che anche noi dobbiamo... suur tänu, hästi. ma arvan, et ka meie peaksime nüüd oma tähtajad paika panema siin komisjonis ning raportöör sooviks, kui ma sellest asjast õigesti aru sain, sooviks raportöör, et me siin komisjonis ei raiskaks liiga palju aega aga samal ajal ka ei toimiks ülepeakaela. ehk siis üksteist oktoober, üksteist oktoober oleks see kuupäev, mil me hääletaksime komisjonis, siis me saaksime üheteistkümnendal juulil juba teist korda arutada ja kümnendal septembril keskööl oleks siis muudatusettepanekute tegemise tähtaeg ja siis kas neljandal või äh, üheteistkümnendal oktoobril saaksime me hääletada selles küsimuses. kui keegi selle vastu pole, siis oleme selle asja niimoodi otsustanud. ja seega oleme me ammendanud ka päevakorrapunkti number seitse ja meil on võimalik asuda hääletama. kell ei ole küll veel kümme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 nii et meil on umbes kolmveerand tundi aega. kas te äkki soovite sõna võtta või me katkestame koosoleku selleks ajaks? või ei? Lähme siis kohe päevakorrapunkti number üksteist juurde, ei siiski pigem viisteist juurde. viisteist Euroopa poolaasta. kolleeg Tšaikovski võiks teha sissejuhatuse selles küsimuses. ja kui me asume hääletama, siis äh, lõpetame või katkestame arutelu härra Tšerkovskiga. jah, suur tänu, meie pidime esitama arvamuse Euroopa poolaasta kohta ja seda siis majanduskomisjoni raporti kohta, mille koostas Pervanš Perez nagu te teate, tegemist on makroökonoomiliste poliitikate koordineerimisega ja parlamendi ning komisjoni kontrollipädevustega Lissaboni lepingu artikkel sada kakskümmend üks ja ka artikkel sada kolmkümmend kuus räägivad järelevalvest ja ja ka liikmesriikide eelarvedistsipliini järelevalvest ja komisjon on ka vastavad juhised väljastanud ning ähm, seda siis ähm, vastavalt lepingule. liikmesriigid peavad oma stabiilsusprogrammid, riiklikud programmid välja töötama ja komisjon ähm, teostab järelevalvet. probleemiks oli see, et selle uue protseduuri puhul, selle majanduspoolaasta puhul Euroopa Parlamendi rolliga ei olnud piisavalt arvestatud ja majanduskomisjon äh, ka läbirääkimiste ajal määruse üle majanduspoolaasta kohta tegelikult äh, meie läbirääkija proua Wortmann Kool üritasid seda protseduuri kuidagi siluda ja välja tuua Euroopa Parlamendi selge rolli tegemist on tavalise seadusloomelise projektiga ja, ja me oleme lõpetanud esimese lugemise. tegemist, eile oli meil viimase kolmepoolse läbirääkimiste vooruga öö äh, selles protseduuris on kolm etappi, kõigepealt luua ühine parlamentaarne komisjon, kus oleksid äh, majandus, tööhõive ja eelarvekomisjoni liikmed ja selles paneks paika majandus poolaasta põhimõtted, mille alguseks on koordineerimise etapp ja parlament on teinud ettepaneku, et volinik, mis vastutab majanduspoolaasta eest, annaks siis aru ka majanduskomisjoni ees siis me looks ka parlamentidevahelise, siis korraldaks me parlamentidevahelise kohtumise, mis võtaks siis vastu ka resolutsiooni Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia kohta ja täiskogul siis eesistujamaa vastaks ähm, küsimustele selline oleks äh, koordineerimise etapp. siis järelevalve etapis me korraldaksime töögruppe, eriti kuulamisi selle kohta, kuidas liikmesriigid oma riiklikke program-, programme, eelarve stabiliseerimisprogramme korraldavad ja eksperte kutsuks kokku majanduskomisjon ja siis me avaldaksime need tulemused. siis toimuks teine parlamentidevaheline kohtumine Euroopa Parlamendi ja rahvusriikide parlamentide vahel ja selle kahe etapi puhul pärast seda, kui ma rääkisin nii läbirääkijatega kui ka Euroopa Komisjoniga, oli täiesti selge, et need kaks etappi ei ole üksteisega vastuolus, väga selged meetmed on välja to-, töötatud ja kõik kolm institutsiooni on nende etappidega peaaegu ka nõus. kõige tähtsam on aga kolmas etapp, mille, mis on järelduste tegemine ja meie oleme teinud ettepaneku, et tuleks sisse viia aruandmiskohustus, kus liikmesriigid peaksid Euroopa Parlamendi ees selgitama, mida nad täpselt on sisse viinud. Äh, ja seda siis enne, kui liikmesriigid oma stabiilsusmehhanismi sisse viima ja nagu te võite endale ette kujutada, liikmesriikidel on just selle ettepanekuga probleeme, see tähendaks seda, et liikmesriigid tuleksid Euroopa Parlamendi ette ja peaksid selgitama, milline on nende poliitika. või stabiliseerimismehhanismi puhul nõukogu peaks äh, selgitama erinevate liikmesriikide meetmeid parlamendi ees. see on kõige vastuolulisem küsimus, me oleme seda väga palju arutanud ja see on kõige raskem asi, milles kompromissile jõuda. kõige tähtsam asi, milles me veel peame kokkuleppele jõudma siin põhiseaduslikus komisjonis, on see, äh, millised, kuidas seda struktuuri luua sest äh, nõukogu soovis seda kõike määruse kaudu teha, nii nagu ka komisjon, kuid meie soovisime institutsioonide vahelist äh, kokkulepet selles küsimuses, reguleerimaks siis institutsioonide vahelisi, liikmesriikide vahelisi suhteid. nagu ma rääkisin, kolmepoolsed läbirääkimised äh, lõppesid eile õhtul ja me töötasime kompromissi nimel, sest sest määruses olid põhilised küsimused sees, kuid oli teatud fraktsioone, mis siiski nõudsid institutsioon, nendevahelist kokkulepet. ja nüüd tuleb meil oma arvamus välja töötada, kas me, mida me täpselt soovime ja millest me üldse räägime. sest ma arvan, et parlamendi seisukoht mis on äh, juhtivas valdkonnakomisjonis, majanduskomisjonis paika pandud, on kõigile teada, kuid see tõstatab veel ühe laiema küsimuse äh, mis on nende nii-öelda äh, pehmete koordineerimismeetmete mõju Euroopa Liidu koordineerimisele üleüldse, nii et me võiksime laiemalt üldse rääkida sellise meetme mõjudest, Euroopa äh, poolaasta meetmetest. see puudutab nüüd rohkem õiguskomisjoni, nimelt arvamus äh, lepinguga kooskõlas olemise kohta me peaksime valima ühe põhilise lepingu, vähemalt Euroopa Kohtu otsuste põhjal, aga on ka teisi otsuseid, mis ütlevad, et tuleks arvestada mitut lepingut äh, ja majanduskomisjon on seisukohal, et me peaksime kasutama artiklit sada kakskümmend üks lepingust, mitte artiklit sada kolmkümmend kuus, nii et need on need küsimused, mille üle tuleb meil aru pidada. nii et kokkuvõtteks ma arvan, et tegemist on üldise põhiseadusliku küsimusega nende meetmete kohta, teiseks on tegemist Euroopa Parlamendi arvamuse koostamisega, ehk kas me peaksime üritama kuidagi midagi muuta või pigem toetama ja kolmandaks, milline on see leping, millest me peaksime lähtuma, need on need kõige tähtsamad küsimused vähemalt minu arvates ja ma olen tõesti avatud kõikidele ettepanekutele, ootan teie kommentaare selleks, et me saaksime alustada võimalikult kiiresti tööd äh, selles küsimuses, sest nagu öeldud, esimene lugemine on peaaegu lõppenud. ja härra Tahv, palun. ma vabandan härra Gualtieri palus sõna enne härra Tahvi. suur tänu. mulle tundub, et see komisjon peab andma eh, arvamuse Euroopa semestri kohta. ja nii nagu juba seda öeldud ongi, kõige olulisem on Euroopa Parlamendi roll Euroopa semestri puhul. seda käsitleb ERS-i raport. mulle tundub, et see küsimus, tõst-, sellest küsimusest tõstatuvad ka üldised küsimused. E, sellepärast, et Euroopa semestril on väga veider institutsionaalne staatus, tegelikult teda ei ole olemas. tehnilisest küljest rääkides reguleerib seda pool aastat eh, stabiilsuspakti käitumiskoodek on olemas kaks teatist selle kohta komisjoni poolt. seda käsitletakse erinevate eh, majandusjuhtimise aspektide eh, ja majanduspoliitika sellise koordineeriva süsteemina. nii et eh, need jäävad ka Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia alustaladeks. Euroopa poolaasta on tegelikult käsitletud kui sünteesi vahendit. see peab võimaldama kontrollida ja jälgida see, mis, seda, mis toimub ning see on seotud ka stabiilsus- ja kasvupaktiga. aga tegelikult aluslepingute alusel peavad liikmesriigid ise oma majanduspoliitikaga tegelema ning ma ütleksin, et kuuendas punktis artiklis kakskümmend üks on ära toodud nõukogu roll, et Eh, nõukogu peab eh, tegelema seirega ning ma arvan, et meie komisjon peaks käsitlema Euroopa poolausta institutsionaalset rolli, andma sellele õige õigusliku aluse. Pereši eh, raportis öeldakse, et Euroopa poolaastat võib reguleerida institutsioonide vahelise lepinguga aga esimese eh, arvamuste eh, vahetuse käigus ütleksin mina, et artikkel sada kakskümmend üks, kuues lõige eh, võiks olla aluseks ning see seoks Euroopa poolaasta ka stabiilsus- ja kasvupaktiga ning selline side Äh, aitaks äh, tasakaalustada tasakaalustamatust, mis majanduses valitseb. peaks olema hõlmatud väga suur rangus ja ka majanduse kasv. Euroopa äh, poolaasta koondab tähelepanu ainult praegu sellele kokkuhoiu küsimustele ja mulle tundub, et niisugune eemaldumine eh, majand-, eh, selle stabiilsus- ja kasvupaktist eh, tegelikult tekitab probleeme, meil on vaja õiget õiguslikku alust. Euroopa majanduspoliitika tegelikult hõlmab väga mitmesuguseid majanduspoliitika aspekte ja samal ajal on ka vertikaalne aspekt Euroopa, mis puudutab Euroopa Liidu ja liikmesriikide suhteid Eh, see puudutab eh, eelarvet, see puudutab eh, seda, kuidas liikmesriigid kasutavad Euroopa raha, nii et, et niisugust koordineerimist on meil vaja, on vaja koordineerimist absoluutselt kõikidel tasemetel ning just nimelt see Euroopa poolaasta peaks hõlmama neid erinevaid tasemeid, nii vertikaalselt kui ka erinevaid poliitikaid ja kui me tõepoolest selle asja õigesti paika saame, siis see oleks väga oluliseks instrumendiks Euroopa arengu seisukohast. aga meil on vaja just nimelt tagada, et see poolaasta staatus oleks õige. nüüd ma annaksin sõna härra Tahvile. ma see eh, äh, aga ausalt öeldes on kätte jõudnud hääletuse aeg ja ma ütleksin siis härra Tahvile ja härra Bronsile, et eh, kui eh, komisjon on nõus, eh, siis me võiksime anda nendele sõna enne, aga härra Tahv siin viitas, et tema on, tema ootab ära, kui hääletus on lõppenud ja võtab siis sõna nii et, et härra Tahv ja härra Brons pärast hääletust. I don't think I don't. Gracias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 Äh, tehti siin mulle siin taotlus osade kaupa hääletuse kohta härra Tafi raportis, aga ta selgitab seda täpsemalt siis, kui me sinna jõuame, kuid kõigepealt alustame. muudatusettepanek kaksteist või pigem siiski kompromissettepanek ka, palun. härra Tafi raport siis. härra Tahv soovis sõna saada. jah, kas ma võiksin lihtsalt öelda, enne kui me alustame hääletusega. kõigepealt äh, tahan tänada oma kolleege teistest fraktsioonidest äh, selle koostöövaimu eest äh, kompromissettepanekute väljatöötamisel. eriti, mis puudutab kompromissettepanekut see, et siin on Rahvapartei teinud ähm, suulise muudatusettepaneku, mis on meie hääletusnimekirjas leheküljel kolm et me lisaksime sinna veel tingimuse, et äh, fraktsioon võib äh, taodelda komisjoni kokkutulemist selleks, et äh, hinnangut läbi viia. Um... Ähm hinnangu koostamine on jäetud koordinaatoritele minu arusaamise järgi ja komisjon tuleks täies koosseisus kokku, kui ta tuleks niimoodi kokku, siis me tegelikult äh, rikuks reegleid. koordinaatori esindab äh, fraktsiooni, tema koordineerib äh, fraktsiooni tööd. nii et sellepärast ma arvan, et sinna lisada nüüd veel see spetsiifiline lisand äh, äh, fraktsiooni taotlusel on üleliigne ja ma arvan, et see avaks ka ukse fraktsiooni liikmetele, kes ei esinda võib-olla fraktsiooni nagu sekretärid, kes võib-olla ei osale voliniku heakskiitmise protsessis. Neile antakse sellega võimalus viimasel hetkel sekkuda ja võib-olla ka volinikukandidaati kukutada ja me peaksime siiski vältima selliste juhtumite esile kerkimist see uus heakskiitmise protsess, menetlus, äh, nii nagu on ette pandud, äh, ei äh, vaja minu arvates sellist lisandust ja sellepärast ma tahaksin härra Saudargast paluda, et ta võtaks selle tagasi ja et me ei hakkaks hääletama selle suulise muudatusettepaneku üle. ma küll saan aru, et tal on õigus seda taotlust teha, kuid mina ise ja liberaalid on kohe kindlasti selle muudatusettepaneku vastu. ja härra Fox tegi taotluse äh, osade kaupa hääletada Euroopa pühendumuse üle ma olen nõus äh, küll osade hääletusega, kuid ma olen selle vastu, et need äh, sõnad kustutatakse ja need tulevad ju ka lepingust ja sellepärast ma arvan, et me peaksime tõesti äh, täht-tähelt lepingust kinni pidama. suur tänu ja härra Saudargas. suur tänu härra esimees, ma olen härra Tahvile tänulik kommentaaride eest minu suulise muudatusettepaneku kohta. ma üritan väga-väga lühidalt summutada siin teie kahtlusi, see ei ole selle muudatusettepaneku mõte. selle muudatusettepaneku mõte on järgmine. praegu on meil selge kohustus kokku kutsuda komisjoni koosolek pärast seda, kui see muudatusettepanek välja töötati. kuna see ei ole tavaline, siis on äh, antud järjest rohkem võimu koordinaatoritele, kuid koordinaatorite arvamus võib olla erinev fraktsiooni omast jah, kui otsus on lihtne ja kõik on selge, siis otse loomulikult ei oleks vaja komisjoni täiskoosseisu kokku kutsuda kui on aga tegemist keerulise otsusega, siis on võimalik, äh, et see otsus on kas positiivne või negatiivne ja võib juhtuda, et koordinaatorid ei jõua kokkuleppele, siis oleks vaja komisjoni otsust. kui nad jõuavad siiski kokkuleppele ja tahavad, et äh, komisjon nii nagu kui täiskoosseis seda siiski kinnitaks, siis oleks see ju siiski demokraatlik ja oleks väga hea, kui ter-, kui saaks äh, üks fraktsioon taodelda, et täiskoosseis komisjonis siiski kiidaks heaks koordinaatorite otsuse. jah, otse loomulikult äh, poliitilised äh, vaidlused on tihti keerulised, aga ma arvan, et see muudatusettepanek toob välja kõik demokraatilised võimalused selle menetluse puhul. hästi, asume siis hääletama. kõigepealt äh, kompromissettepanek A, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. see tähendab, et muudatusettepanekud kaksteist ja üks langevad ära ja nüüd muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu üks vastuhääl, vastu võetud. muudatusettepanek neliteist, kes on poolt? Enrique Guerrero Salomilt on see, kes on poolt. vastu. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmteist, kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, ühehäälselt kompromissettepanek D ja kõigepealt muud, kompromissettepanek D, kes on poolt? vastu? erapooletu? ühehäälselt vastu võetud. see tähendab, et kompromissettepanekud Äh, pärast kompromissettepanekut tehtud muudatusettepanekud langevad ära ja nüüd kompromissettepanek B, E, kes on poolt? oi, siiski, vabandust. Foxi kompromiss siin kolleeg Fox tegi ettepaneku osade kaupa hääletuseks. nii et peaksime nüüd hääletama Euroopa pühendumuse üle, kes on poolt, et see jääb sinna sisse, kes on poolt, kes vastu viis vastuhäält, seega vastu võetud. siis nüüd ülejäänud osa, kes on poolt, vastu. erapooletu, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt? vastu dieci contro E allora è approvato. Dies... see on vastu võetud. kümme üheksa vastu. siis muudatusettepanek seitseteist võeti vastu seitse, langeb ära, kaheksa võeti tagasi, muudatusettepanek üheksateist, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek E, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. siis järgmiseks muudatusettepanek üheksa langeb ära, nii et kompromissettepanek C, jällegi osade kaupa hääletus või siiski mitte. siin oli ju siin see suuline muudatusettepanek äh, härra Saudargaselt kõigepealt suuline muudatusettepanek, kompromissettepanek C. kes on suulise muudatusettepaneku poolt, kolleeg Saudargaselt see muudatusettepanek? kes on vastu? alla dieci contro sette è approvato. kümme seitsme vastusega vastu võetud. siis teine osa ehk tegelikult kogu tekst siis, kes on poolt vastu, erapooletu vastu võetud. siis langeb siin terve rida muudatusettepanekuid ära. muudatusettepanek üksteist on järgmine, mille üle hääletada raportöörid, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üks vastuhääl ainult. nüüd lõplik hääletus muudetud kujul projekti üle, kes on poolt vastu. kaheksateist ühe vastu, vastu võetud, palju õnne selles suurepärase tulemuse eest pika töö puhul. härra Tahv. nüüd järgmiseks parem õigusloome, subsidiaarsus ja proportsionaalsus ning arukas õiguslik reguleerimine. tahaksin anda, tahaksin paluda kolleeg Messerschmitti, et ta kõigepealt selgitaks äh, muudatusettepanekuid, enne kui me asume hääletama. suur tänu, härra esimees, teen hästi lühidalt, tahaksin tänada kõiki kolleege, otse loomulikult ka sekretäriaadi kolleege, sest me oleme jõudnud äh, kokkuleppele sõnastuses äh, muudatusettepanekute puhul, mille puhul ma arvan, võivad kõik nõus olla ja ma soovitan kõikide muudatuste ettepanekud, muudatusettepanekute puhul nende poolt hääletada. nii et me saaksime selle arvamuse edasi saata majanduskomisjoni. Visto che il relatore è favorevole a tutti gli emendamenti presentati raportöör toetab kõiki esitatud muudatusettepanekuid. Rangeri ja Šoltsi omasid. ja siin on teisigi. nii et siis me võime kõik äh, tervikuna hääletada. Dav. jah, ma arvan, et me võime seda küll teha, aga muudatusettepanekus äh, kümme Vidal Moreiralt ütleb ta, ei, mul on tunne, et see on pigem keeleline probleem, et inglise keeles on nõnda, et tulemuste hindamine on kohustuslik. see ei ole tegelikult kohustat-, kohustuslik. see on ikka soovitav, mistõttu ma teen ettepaneku, et me eh, ütleksime siin, et see on soovitav ja mitte kohustuslik. Okay, indeed. Yeah, but, but, but the, uh, the, the, the wording must be changed. Yeah, but I, I don't speak d- uh, Danish as yet. aga ma taani keelt veel kahjuks ei oska. <laughs> Danish is not a language, it's a folklore. <laughs> You say it, okay? Uh, Allora proporrei, poi dopo ci torniamo, siccome eh, ci sono... nii, vaatame nüüd seda asja siis lähemalt muudatusettepanekutega kolmteist, neliteist, viisteist on probleeme. Need siis hääletame eraldi, siis kõik koos kuni ähm, ettepanekuni kümme ja siis on mingi küsimus jah, mida ma tahaksin veel tähemalt juurde, üks, kaks, kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? kolmteist, neliteist, viisteist. kolleeg Zahhovski soovib osade kaupa hääletust või hääletaks siiski kõik kolm koos? nii, siis kolmteist, kes on poolt? kes on vastu? loeme, hoidke käsi üleval hakkame otsast peale, muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt? kes on vastu? Need on kümme kümne vastu. siis on vastu võetud, kaheksa vastu siiski neliteist, kes on poolt? kes on vastu? vastu võetud. ettepanek viisteist, kes on poolt? ühehäälselt vastu võetud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 olgu, siis ei ole ühehäälselt vastu võetud, vaid äh, enamus oli poolt. nüüd äh, plokil on neli kuni üheksa, kes on poolt. kes on vastu? vastu võetud. muudatusettepanek äh, kümme, tahaksin aru saada täpsemalt härra Tõhv võttis siinkohal sõna. kas hakkame kohe hääletama? Vidal Moreira ütleb, et äh, tulemuste äh, põhjalik hindamine on kohustuslik Äh, ja seda ta ei ole. lepingus ei ole seda nõnda öeldud. arvatavasti äh, on see lihtsalt äh, soovitav seda lihtsalt ei tehta praegu piisavalt. nii et ma teen ettepaneku, et sõna kohustuslik asemel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 üks hetk, ütleb kõneleja, väljendatakse soovi, ei öelda, et see on kohustuslik, aga soovitakse, et see, et see muutuks kohustuslikuks. Sì, sembra che vi sia originale in inglese. Testo originale all'inglese. Quindi. Sì.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 komisjon on suveräänne oma otsustes ja kehtiv versioon on inglisekeelne. see ei ole mitte ainult äh, tõlke probleem. nii et me asendame sõna kohustuslik äh, sõnaga äh, soovitatav, nii et paneme sellise hääletusele. nii et ma loen siis itaaliakeelse versiooni ette ja siin öeldakse hoopis teistmoodi. siin ei kasutata ei sõna kohustuslik, see ei ole õige, ja aga ei kasutata ka sõna äh, äh, soovitav, vaid öeldakse poliitiliselt äh, hädavajalik aga kui me hädavajalikku muudame soovitavaks, siis me ikkagi vähendame selle väljendi kaalu. ja hädavajalik ei tähenda tegelikult kohustuslikku. juriidiliselt ja institutsionaalselt me ei saa seda tõlgendada kui, kui kohustuslikku. aga härra Moreira ei ole täna siin kohal, aga ma arvan, et selline oli tema kavatsus ja siin ei, ei tahetud tegelikult öelda soovitatav. ja kui me arvame, et see on hädavajalik, siis, siis on see ka kindlasti soovitatav, eks ole. nii et püüame siiski kokkuleppele, püüame kokkuleppele jõuda. ettepanek on siis kasutada sõna poliitiliselt äh, hädavajalik, aga Dõhv pakub soovitatav mina isiklikult leian, et see, et see on ka täitsa õige. see tähendab, et me peame siiski püüdma saavutada seda, et see muutuks kohustuslikuks, aga, aga praegu see nõnda ei ole. ei, see ei tähenda seda, et me hädavajalikust äh, kaugele, kaugemale liigume. kohustuslik ei ole õige jah, me võime jah kasutada hädavajalikku, aga see on tegelikult, ütleb härra Tahv, mitmemõtteline. nii et võib-olla siis siiski otsustame hädavajaliku kasuks Io non mi fermerei troppo a lungo su questo, tanto non cambierà jah, ma ei hakka siin tervet, tervet päeva selle, selle kallal veetma. praegu see ei ole kohustuslik, eks ole? nii et ütleme seda ükskõik mismoodi, seda arvesse võttes. nii et ütleme hädavajalik. kõik on nõus? quindi indispensabile. Bene, allora la proposta anche dal punto di vista linguistico mi si dice nii, ka keelelises mõttes siis öeldakse, et äh, lihtsam on äh, tõlkida sõna hädavajalik. nii et siis äh, läheb hääletusele parandatud muudatusettepanek kümme. kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, vastu võetud. kaksteist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. lõpphääletus. üksteist me hääletasime, ei, me hääletasime ju koos üksteist ja kaksteist. ei, nüüd üksteist ja kaksteist uuesti koos, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kogu tekst, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. palju õnne härra Messerschmittile. nüüd hääletame härra Messerschmitti esimest raportit. see oli üldse tema esimene raport siin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 Äh, vormistasime president Puusekile äh, vastuse ja hääletus toimub ainult selle lõppvormistuse teemal. ja kui te tahate, ma loen ette selle kolmanda lõigu, kas te olete, olete nõus sellega? et on ainult üks kandidaat ja teda võib valida äh, käe tõstmisega, aga on võimalik otsustada ainult siis ühe hääletuse üle nõnda käe tõstmisega. ja kui te olete nõus selle lõikuga, kes on siis nõus, tõstke käed. kes on vastu? erapooletud vastu võetud. ja seega läheme järgmise punkti juurde. kolmteist. kodukorra artiklite viiskümmend ja viiskümmend üks tõlgendamine nende assotsieerumislepingute puhul, mille olulise osa moodustab kaubandusleping ah, vabandust, see oli küll tänases päevakorras, aga me leidsime, et see ei ole veel päris valmis, nii et see tuleb järgmisel korral. Ah, meil on jäänud veel rohkem kui kakskümmend minutit aega. nüüd läheme Žaskovski raportiga edasi Äh, siin on siis jutt Euroopa semestrist, härra Tahv. Yes um,, where were we? Yes, I know um.... jah, mida ma siis öelda tahtsingi? ma möönan, et kakskümmend üks kuus artikli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 majanduse juhtimise äh, ettepanekus. minu küsimus on järgmine, kus me oleme kolmepoolsete läbirääkimistega, mis on olukord? ja siin saavutati küll mõningast edu eile ja kas võiks ka esimesel lugemisel juulikuus juba saavutada olulise läbimurde. sellisel juhul oleks meil tarvis eh, meie komisjoni erakorraline istung korraldada enne täiskogu. aga kui teisel lugemisel see pakett, eh, seda veel parandatakse, siis meil on pisut rohkem aega ja ma tahaksin teada, mida te arvate üldse praegusest asjade seisust Ha chiesto adesso la parola il collega Brons. härra Brons soovis ka sõna. jah, tänan. ja juhised liikmesriikidele makromajanduslikus äh, poliitikas, äh, rahanduspoliitikas äh, on loomulikult ka, see tuleb arvesse võtta ka riikide suveräänsust ja võib-olla inim-, võib öelda, et, et riigid võib-olla ei olekski pidanud eurot äh, kasutusele võtma. aga mõningad äh, valitsused, näiteks ka minu oma, on väga mõistlikult tegelikult teinud otsuse mitte äh, Eurotsooniga liituda ja sellisel juhul ei saa neile ette kirjutada, missugused, missugune peab olema nende eelarve või makromajanduslik poliitika, nii et Suurbritannia puhul äh, äh, kasutatakse terminit soovitused, mitte, mitte juhised. ja äh, neile ka ei rakendataks sanktsioone või, või trahvi, kui äh, neid äh, soovitusi ei järgita. aga noh, arusaadav, et äh, Briti ministreid äh, võidakse siiski kutsuda Euroopa Parlamendi ette aru andma. aga kas neid on võimalik selleks sundida, sellele ma praegu veel vastata ei oska. teine küsimus, mis puudutab neid riike, kes ei ole äh, eurotsooni liikmed ja kellel ei rakenda Briti opt-out äh, süsteem ja kes äh, võivad euroga liituda siis, kui nad kriteeriumitele vastama hakkavad. kuna ma ei näe siin rohkem sõnasoovijaid siiski, Zdaskovski. jah, see on natuke äh, keeruline. meie raport äh, ei puuduta mitte määrust, aga me võime hääletada isegi septembris, kuna see on vastus raportile. aga seoses määrusega on asjad keerulisemad kui me soovime seda määruse äh, sõnastust mõjutada. aga eilsest äh, sain mina aru nõnda, et nad jõuavad äh, siiski pigem kokkuleppele esimesel lugemisel. aga ma ei tea muidugi, mis lõpuks, milleni lõpuks jõuti. nii et me võime mm, proovida hääletada isegi Strasbourgis aga menetluslikult me eh, tegelikult nõnda ei tee. nii et see on veelgi keerulisem seetõttu, eh, kui me teeme, nagu soovitas härra Gualtieri, kui me püüame muuta kogu selle Euroopa semestri loogikat, siis eh, otsus iseenesest on juba määruses ju vastu võetud äh, eile. nii et äh, leidkem kõigepealt äh, kokkulepe selles osas, mida me teeme siin komisjonis, seda läbi viime. kas me peame kiirustama ja hääletama isegi juba juulikuus võib-olla tõesti natukene peaksime eh, kiirustama, eh, võtma kontakti raportööriga ja siis eh, selgitama oma seisukohta. aga esmalt siis jah, uurige, mis, mis täpsemalt juhtus, mis on tulemuseks ja siis otsustame, kuidas me edasi tegutseme. aga meil on keeruline kogu protsessi mõjutada sest Euroopa semestri seda süsteemi või loogikat me ei, ei saa eriti muuta. Qui resta da stabilire eh, la procedura presso questa commissione, i tempi. Mi pare che siamo in attesa. nii, paneme siis paika menetluse ja tähtajad. me sõltume tegelikult välistest asjaoludest Mm, praegu äh, majanduskomisjon otsustas, et nemad teevad otsuse äh, kaheteistkümnendal septembril ja kui meie tahame midagi ette võtta, siis me peame varem juba tegutsema, kaheteistkümnendal juulil siis paneme selle punkti päevakorda kui me peame nendest lähtuvalt mingeid kuupäevi muutma, siis me võime seda ka teha. Gualtieri. ma ei arva, et kui määrusega pannakse paika see Euroopa semestri ehm, toimimine et siis sellega seatakse kahtluse alla need eh, ettepanekud. see pannakse paika juhtimispaketis. ja seal eh, räägitakse siis häälteenamusest ja nii edasi. ja tähtaegade puhul siis eh, viidatakse käitumiskoodeksile. ja siis ei juhtugi enam midagi, nii et me võime öelda küll, et määrus on ikkagi vajalik, isegi kui see valitsemispakett võetakse vastu esimesel lugemisel, see on minu arvamus. jah, aga siin on ka küsimus, kui kaugele me võime oma arvamusega minna. kuna arvamus, arvamuses me kommenteerime Pervanche Perezi raportit, jah Scusate, sì, mi viene in forma anche il relatore. Ieri sera io ho avuto... Non me, non me... ma vabandan. ma tahtsin lihtsalt viidata sellele, mida me arutasime eile. see puudutab määruse tõlgendamist. Äh, kolleeg Peres ütles, et tema seisukohast ei ole mingisugust probleemi ja sellega, et Econi arvamus tuleb äh, septembrikuuses ja sellepärast saame meie oma arvamuse vastu võtta äh, kaheteistkümnendaks septembriks. nii et, et raportöör Tšakovski, mis te arvate niisugusest asjast? eile õhtul ütles, äh, ütleb esimees, rääkisin ma proua Peresiga, me rääkisime teistest küsimustest, aga tegelikult see tuli ka jututeemaks ja tema ütles, et eh, kui on vaja, siis EKON eh, võib eh, venitada asjaga kuni septembrini ja meie saame siis langetada otsuse kaheteistkümnendaks septembriks. nii nagu ma ütlesin, et me arutasime kolleegiga teist teemat, aga see tuli ka meil nagu keelele. nii et me võime asja edasi lükata kuni septembrikuuni. kas te olete sellega nõus, härra Tšaikovski, paistab, et olete küll. nii et, et me saame siis paremini asjad läbi mõelda, meil on lihtsalt natukene rohkem aega ja nüüd me siis jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde see on siis äh, äh, arvamuste vahetus eesistuja riigi äh, Euroopa asjade ministriga. Allora, il 4 luglio dalle ore 19 neljandal juulil toimub meie järgmine koosolek ja kohal on siis ka Poola esindaja. nii et tegemist on siis erakorralise koosolekuga. aga järgmine korraline koosolek toimub üheteistkümnendal, kaheteistkümnendal juulil ja nüüd, kuna me ootame proua Jürit, kes tuleb siia kell üksteist, eh, siis teeme väikese vaheaja, ärge nüüd minema jookske, sest eh, on väga huvitav kuulata, mida tema Eh, räägib meile Ungari eesistumise ajast. mulle tundub, et, et eh, tema arvamus on väga huvitav just selle eh, kuue kuu kohta, mil nemad on juhtinud Euroopa Liitu.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 ja mul on suur rõõm siin tervitada proua Jürit äh, kui nõukogu eesistujariigi esindajat. ta tunneb meid väga hästi, ta on olnud ka Euroopa Parlamendi liige. nüüd äh, on ta oma koduriigis valitsuses ja Ungari eesistumise ajal on meil olnud mitmeid kordi võimalus temaga kohtuda nii Ungaris kui ka siin. proua Jüri, tuli kohe eesistumise alguses meie komisjoni ja selgitas meile Ungari eesistumise programmi. ja nüüd on ta tulnud siia tagasi, kuna eesistumine nõuab lõpuni, lõpule ja ta tahab nüüd siis natukene kokku võtta seda, mis on saavutatud, mis on püsti pandud ning põhiseaduskomisjon on tõesti ka väga palju panustanud äh, tähtsate aspektide äh, puhul, Brock-Valteri raport, äh, lepingute reformimine see oli üks küsimustest, aga ka teiste küsimuste puhul ütlesime me oma sõna sekka, kuid ma arvan, et kõigepealt tuleks anda sõna teile ja siis on meil hiljem võimalus ka küsimusi esitada, palun, proua Jüri. Eh, suur tänu nende sõbralike tervitussõnade eest, härra esimees, mul on väga hea meel täna jälle siin olla ja kui lubate, siis ma jätkan inglise keeles sest see tundub olevat kahekümne ühendas, esimese sajandi suhtluskeel, aga mul on ka alati hea meel itaalia keelt räägida. lugupeetud äh, saadikud, mul on väga hea meel olla siin, võib-olla mäletate, jaanuarikuus olin ma siin koos minister Martiniga ja kuna mina tegelesin nende küsimustega Euroop- äh,, Ungari eesistumise ajal, siis me otsustasime, et mina kui Euroopa asjade minister, ministri asetäitja tulen siia tagasi ka kokkuvõtteid tegema. tahaksin teha mõned üldised märkused ja lähtun sellest, mida härra Martini, meie minister kirja pani jaanuarikuus ja otse loomulikult oleme valmis vastama kõikidele küsimustele võib-olla te mäletate, et Ungari eesistumise logo oli väga lihtne, tugev Euroopa. ja me mitte kunagi ei lisanud äh, ka tugevale Euroopale inimlikku mõõdet lisamast. ja ma olen veendunud, et meie tegevuse ajal meie jaoks äh, inimtegur äh, oli kõige tähtsam ja me panustasime alati sinna, et et Euroopa Liit muutuks tugevamaks. me alati, me lubasime ka ja lähtusime eesistumise ajal sellest, et olla parlamendisõbralik eesistujamaa ja ma loodan, et teil oli võimalik viimaste kuude puhul ka veenduda selles, kui parlamendisõbralikud me olime meil oli terve rida nõupidamismenetlusi, mitte ainult neid, mis on õigusloomes kohustuslikuna ette nähtud, vaid ka e-, teistsuguseid in-, institutsioonide vahelisi menetlusi, kus me üritasime siis ka alati parlamenti kaasata ja see ei olnud mitte minu kui kunagise Euroopa Parlamendi saadiku pühendumus ja vahel on väga tore ka laua teisele poole istuda, sest siis, siis tekib probleemidest täielik pilt. aga see oli minu valitsuse lähtumine ka ja ka meie kõikide ministrite ja riigisekretäride ähm, mõte, et nõukogu kohtumisi juhtides tuleb arvestada ka parlamendiga ja et nõukogu seisukohtadesse tuleb kaasata ka parlamendi seisukoht, sellepärast et äh, me oleme teadlikud uuest institutsionaalsest struktuurist, parlamendi tugevamast positsioonist, ähm, mis jõustus siis äh, Lissaboni lepinguga. nii et meie põhimõtteks oli äh, luua tugev Euroopa, olla parlamendisõbralikud eesistumise ajal ja et meil on vaja paremaid institutsioonide vahelisi suhteid. mida ma mõtlen tugeva Euroopa all? tugev Euroopa tähendab alati tugevat valuutat, tugevat koostööd, tugevaid ühiseid poliitikaid. ja otse loomulikult äh, ei taha ma siin praegu minna üksikasjadesse kõikides valdkondades, aga kui me siin nõudsime majandusjuhtimise osas kokkulepet, siis me toetasime tugevat valuutat, kui me võtsime vastu nõukogu järeldused energia ja ühtekuuluvuspoliitika osas, ühise põllumajanduspoliitika osas, siis me tegime seda sellepärast, et me oleme veendunud, et tugevad ühised poliitikad kogu Euroopa Liidu jaoks tähendavad tugevamat Euroopat ja äh, ja tugevad sisemised jõud muudavad meid ka rahvusvahelisel äh, areenil konkurentsivõime, võimelisemaks otse loomulikult ei tahaks me praegu teha lõplikku hinnangut, sest meil on veel mitu päeva, viisteist päeva veel eesistumise aega. Te võite küll öelda, et viisteist päeva on kuke pea, aga tegelikult on viisteist päeva päris pikk aeg, me oleme praegu siin seda kuus pakki ehk uut õigusloomelist projekti läbi vaatamas ja me oleme mõelnud selle peale, mida on võimalik veel ära teha Horvaatia liitumise osas. reedel komisjon äh, esitas neli viimast ühisseisukohta Horvaatia liitumise kohta. nii et oleks praegu liiga vara teile siin öelda ja mul ei ole ka mingit klaaskuuli, äh, et ma saaksin teile öelda, milline on äh, nende läbirääkimiste lõpp, tulemus, kuid selle parlamendi seisukoht Horvaatia liitumise osas on alati olnud äh, sulaselge. Te toetate Horvaatia liitumist ja ko-, otse, ja kohe algusest peale oleme me ka kuue õigusloomelise projekti osas olnud äh, Äh, parlamendiga ühenduses ja me oleme üritanud parlamendi seisukoha kaasata alati nõukogu järeldustesse, enne kui need siis vastu võeti. nii et ma arvan, et teeksin mõned üldised märkused. me kõik mäletame, et see aasta algas parlamendi jaoks pettumusega ja mina endise parlamendisaadikuna saan sellest väga hästi aru, sest mõeldes majandusjuhtimist ja ähm, ühist majanduspoliitilist vastust majanduskriisile tegelikult ähm, äh, parlament jäeti välja põhilistest otsuse tegemistest ja Ungari eesistujamaana mängis suurt rolli, kui ta toonitas, et ühenduse meetod on väga tähtis. ja me alustasime ja kui mõelda, mis oli meie lähtepositsioon ja see, kuhu me oleme jõudnud, siis praegu on institutsioonide vaheline struktuur palju parem kui aasta alguses. nii et alustaksin kohe lepingu muutmisest, mis oli üks küsimusi mille te esitasite härra Martinile meie eesistumise alguses. jah, siin on selgeid samme tehtud, kuid tegemist ei ole menetlusega, mida juhtis eesistujamaa. tegemist oli lihtsalt äh, ühe osaga sellest äh, majanduspoliitilisest vastusest kriisile see töötati välja koostöös nõukoguga, aga parlament mängis seal väga tähtsat rolli koos komisjoniga, parlament andis oma arvamuse ja ma olen väga tänulik teile, härra esimees, ja sellele komisjonile selle äh, koostöövaimu eest. meil oli väga raskeid hetki just veebruari ja märtsikuus, kui parlament võttis vastu oma otsuse. me olime pidevalt ühenduses raportööridega ja tegelikult on mul väga hea meel, et parlament andis äh, oma resolutsiooniga positiivse arvamuse. see tähendas seda, et äh, parlament, et lepingu muutused äh, jõustuvad koos nõukogu abiga ja parlamendi eesistuja abiga oli meil võimalik sisse viia ka Euroopa stabiilsusmehhanism ja me kirjutasime ka sisse sinna Euroopa stabiilsusmehhanismi otsusesse, et parlament tuleb alati kaasata nendesse tähtsatesse otsustesse. ja see on minu arvates üks ühenduse meetodi pooldajate, sõprade suuremaid edusamme, sest tegemist oli väga tähtsa sammuga edasi. lubage mul edasi tulla kodanikualgatuse juurde. ma arvan, et äh, Hispaania, Belgia, Ungari eesistujamaadena mängisid siin kõige tähtsamat rolli. meie, Ungari äh, roll on võib-olla kõige mõõdukam, sellepärast et suurem osa oli otsustatud enne meie eesistumise algust ja meie olime need, kes kirjutasid alla selle üle siis veebruarikuus ja ma arvan, et tegemist on tõesti kodanikualgatuse, kodanike kaasamise osas väga tähtsa verstapostiga. juba aasta hiljem on võimalik kodanikualgatust ellu viia, see tähendab seda, et aprillikuus kaks tuhat kaksteist on võimalik esimesi kodanikualgatusi teha. see loomulikult liikmesriigid peavad veel ette võtma seadusloomelised sammud selleks, et see tähtis meede meie kodanike jaoks ka siis tegelikult rakenduks. harta. meie viisime läbi põhiõiguste harta rakendamise esimese hinnangu ja me oleme väga selgelt välja öelnud oma pühendumuse põhiõiguste kaitsele. me saime teatise komisjonilt ja selle komisjoni teatise pinnalt me viisime siis läbi hinnangu ning meil oli võimalik vastu võtta ühehäälselt äh, kolmekümne esimesel mail äh, nõukogu järeldus ja ma loodan, et sellest saab äh, hea traditsioon, et igal aastal nõukogu viib läbi siis põhiõiguste harta rakendamise hinnangu, siis äh, inimõiguste konventsiooniga liitumine Euroopa Liidul, see oli üks väga tähtis küsimus, mis sai alguse Belgia eesistumise ajal eelmise aasta juulikuus ja Ungari eesistumise ajal toimus meil selles osas äh, mitmeid tähtsaid kohtumisi, viimane neist peaks toimuma kahekümnendal, kahekümne esimesel juunil. läbirääkimised toimusid ekspertide tasandil ja ma arvan, et tegemist oli ühe väga tähtsa sammuga meie eesistumise ajal ja meil oli suurepärane koostöö komisjoni ja nõukogu vahel. parlamendil on oma roll selles protsessis. Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee ja Euroopa Parlament on olnud sellesse protsessi kaasatud ja nad saavad äh, oma rolli välja tuua ka siis, kui nad äh, valivad äh, kohtuniku inimõiguste kohtusse ja ma arvan, et see toob väga selgelt välja mõlema nimetatud institutsiooni pühendumuse ja ma, see näitab ka, kui pühendunud te olete nende küsimuste lahendamisel. lubage mul edasi minna. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu äh, äh kohtumistega ma ütlesin juba, et meie eesmärgiks oli Euroopat muuta tugevamaks. ja me saime aru, et institutsioonide vahelised suhted on muutunud problemaatiliseks, me mäletame neid raskeid läbirääkimisi eelmise aasta lõpus Euroopa Liidu eelarve üle ja meie ei tahtnud vältida raskeid küsimusi, seetõttu me otsustasime institutsioonide vahelisi suhteid lihtsamaks muuta. me olime teadlikud nende suhete plahvatusohtlikkusest ja mõned isegi üritasid meid veenda seda küsimust mitte puutuda, puutuma. me üritasime õigusloomeliste projektide osas parlamendiga kokkuleppeid teha, me ütlesime, et meie lepime kokku sisulises osas ja institutsioonide vaheliste läbirääkimiste käigus äh, ja lepingu tõlgendamise tõttu ei olnud meil tegelikult võimalik saavutada seda, mida me tahtsime. üks asi on täiesti selge. Euroopa kodanikud äh, või tegelikult äh, ka maailma kodanike jaoks ei ole üldse mitte tähtis, kas me mõnes küsimuses ei jõudnud kokkuleppele, sellepärast et äh, meil ei olnud piisavalt Äh, ühiseid seisukohti või sellepärast, et me ei teadnud, kas seda tuleks äh, tavalise akti või delegeeritud akti kaudu rakendada, kuid nemad näevad kohe kindlasti, et Euroopa Liit ei ole võimeline otsuseid vastu võtma. ja ma arvan, et me jõudsime ajahetkeni, kus oli täiesti selge, et me peame midagi ära tegema, mistõttu me alustasime läbirääkimisi ning äh, parlament Äh, lõi meie taotlusel läbirääkimiste äh, meeskonna, mida juhib äh, härra Leene ja suurematel fraktsioonidel on siis selles läbirääkimiste meeskonnas ka oma esindajad ja me alustasime läbirääkimisi kõige tähtsamates küsimustes parlamendi kaasatus rahvusvahelistel kohtumistel, siis dokumentide ratifitseerimine ja meie ühised seisukohad Need olid kõige tähtsamad küsimused, äh, mis aitasid meil tõesti, tõesti sisulistes küsimustes suuri edusamme edasi teha ja meil oli võimalik tõstatada ka need küsimused, äh, mille osas Lissaboni leping nägi ette muutatusi, nagu näiteks Euroopa Parlamendi kaasatus rahvusvahelistel kohtumistel. nii et meil tõesti äh, tuli arvestada parlamendi suurema rolliga siis üks meie enda algatus, me alustasime nõukogus väga rasket tööd, nii et meil oli võimalik kokku leppida selles osas, kuidas parlamenti kaasata läbirääkimistesse mitmeaastase finantsperspektiivi üle. sest me kõik teame, et tegemist on väga tähtsate küsimustega, mis otsustab ka poliitilised sihid järgnevate aastate jooksul. parlamendi roll nendes läbirääkimistes selles küsimuses on tõusnud ja meie tahtsime, et äh, menetlus oleks selge selleks, et kui komisjon teeb oma ettepaneku juuni lõpus, siis on teil võimalik kohe alustada äh, selle dokumendi läbivaatamisega ja alustada arutelusid, raskeid arutelusid menetluse üle. ja meil on nüüd äh, pärast pikki raskeid läbirääkimisi liikmesriikidega ka välja töötatud oma ettepanek tahan hästi lühidalt, selleks et teil oleks võimalik mulle ka küsimusi esitada, rääkida nendest üksikutest küsimustest äh, äh, juurdepääs klassifitseeritud informatsioonile. meie soovisime, et parlament saaks juurdepääsu klassifitseeritud dokumentidele, mis puudutavad Schengeni süsteemi ja Bulgaaria ja Rumeenia liitumist Schengeni alaga. eelmisel nädalal hääletati parlamendis selle küsimuse üle ja nõukogu arvut-, arutas seda ka viimasel välisasjade nõukogul ja meil õnnestus äh, saavutada parlamendile juurdepääsu tagamine, kuid otse loomulikult ei ole see piisav, sest äh, olenevalt küsimustest tuleb eraldi otsustada ja ma arvan, et me leiame iga küsimuse osas ka lahenduse ja seepärast me otsustasime, et me määrame eksperdid, kes äh, nüüd töötavad palehigis üldise lepingu saavutamise nimel. nõukogus on väga erinevad seisukohad, ma arvan, et te peaksite seda teadma. parlamendi juhatus on ka väga tähtsaid otsuseid vastu võtnud ja parlament äh, loob nüüd tingimusi selleks, et ühised äh, julgeolekureeglid kehtiksid nii nõukogu kui ka parlamendi jaoks, nii et meil oleks siis võimalik ka äh, neid äh, konfidentsiaalselt dokumente teile edastada. siis on veel üks äh, lahti, lahtine küsimus, mis on vastuoluline. Clearingu standardid. Äh, te teate, et see menetlus on erinevates liikmesriikides erinev, mõnedel parlamendisaatikutel on see, teistel ei ole. see oleneb siis liikmesriigist ja seepärast meil tuleks siin kasutada moodus vivendit ja ma loodan, et äh, läbirääkimiste käigus Poola eesistumise ajal on võimalik ka see küsimus lahendada siis parlamendi kaasatus rahvusvahelisel tasandil, rahvusvahelistesse kohtumistesse. nõukogu nägi ette, et parlamendil peaks olema siiski kõigepealt nõukogult luba ja et osalevate saadikute nimekiri saadetakse mitte neli nädalat ette, nagu see oli siiamaani, vaid kaks nädalat varem me pidasime läbirääkimisi parlamendiliikmetega selleks, et meil oleks võimalik nad kaasata ka sisemistele koordineerimiskohtumistele. parlament äh, võttis meie otsuse teadmiseks, me võtsime vastu ka otsuse Koreperi tasandil kahes voorus. ma tegin selle ettepaneku härra Leenele eelmisel nädalal Strasbourgis ja meil peaks toimuma äh, Äh, kohtumine järgmisel nädalal minitäiskogul siin Brüsselis ja ma juba ootan põnevusega äh, nõukogu äh,, parlamendi reaktsiooni nendele nõukogu otsustele. siis need korrelatsioonitabelid, mis minu arvates on see küsimus, mille osas meil on väga raske seadusloomelises äh, protsessis edusamme teha. siin on olukord järgmine tegemist on kahe tuhande kolmandast aastast pärit institutsioonide vahelise kokkuleppega kolme institutsiooni vahel, mis ütleb, et äh, tuleks toetada korrelatsioonitabelite kasutamist. eelmise aasta detsembrikuus esimeste konverents parlamendis otsustas, et mitte mingeid juhiseid ei ole võimalik siin kojas vastu võtta, kaasotsustamismenetluse käigus äh, mis siis ka sisaldaksid korrelatsioonitabeleid. see tähendab seda, et komisjon ja parlament otsustasid, et äh, äh, korrelatsioonitabelid ei saa olla kohustuslikud. pärast seda on otsuste tegemine muutunud väga raskeks, sellepärast et nõukogu ei olnud osa sellest äh, lepingust ja liikmesriigid ei olnud nõus sellega, et parlament võtab vastu otsuse Äh, millegi kohta, mis liikmesriikide jaoks on kohustuslik, kuid äh, samas liikmesriike polnud kaasatud selle otsuse vastuvõtmisse. me alustasime läbirääkimisi selles küsimuses, meil oli kaks ettepanekut liikmesriikide jaoks, äh, liikmesriigid ei olnud nende ettepanekutega nõus. nõukogu peasekretäri ja komisjoniga me töötasime selle otsuse vastuvõtmise nimel, kuid kuna olukord oli nii raske, sest parlament tahtis korrelatsioonitabelite kasutamise teha liikmesriikidele kohustuslikuks, oli see meie jaoks väga raske, sest äh, liikmesriigid ähm, olid väga vastu üldse selle küsimusega tegelemisele. me tegime väga konkreetsed ettepanekud ja äh, läbirääkimiste teatud ajapunktis mulle jäi tegelikult mulje, isegi siis, kui mina käisin äh, komisjonide esimeeste konverentsil, jäi mulle mulje, et äh, liik-, parlamendiliikmed olid äh, nõukogu seisukohtade poolt, et me peaksime keskenduma pigem sisulistele aspektidele, mitte aga institutsioonide vahelistele probleemidele ja juriidilistele probleemidele. meil õnnestus leida väga hea kompromiss, kuid äh, me ei leidnud meetodid selle kohta, kuidas sellest raskest olukorrast välja tulla. kõigile sobivad meetodid siis. me tegime väga konkreetseid ettepanekuid väga rasketes küsimustes, korrelatsioonitabelite kasutamine näiteks äh, lehmade äh, vaktsineerimisel sinikeele tõve vastu, tundub tegemist olevat väga raske, keerulise küsimusega, kuid väga raske on liikmesriikide kodanikele seletada, miks ei ole võimalik lehmasid selle väga raske ja nakkava haiguse vastu ainult sellepärast, et me ei kasuta korrelatsioonitabeleid me isegi tegime ettepaneku ja läbirääkimistest tuli see ka väga hästi välja, paar läbirääkimiste meeskonna liiget tegid ettepaneku, et kui parlament võiks selle otsuse kehtivuse mõneks ajaks kaotada selleks, et nõukogu jõuaks kokkuleppele ja leiaks mingi meetodi korrelatsioonitabelite kasutamiseks, siis oleks ka nõukogus õhkkond positiivsem ja oleks võimalik Äh, ära äh, otsustada ka need küsimused, mille otsuse tegemine praegu oli korrelatsioonitabelite kasutamise taga nii et me oleks olnud isegi nõus kasutama korrelatsioonitabeleid selles tähtsas küsimuses vaktsineerimises ja teistes küsimustes oleksin selle kohustuse kaotanud teataks ajaks. esimeste konverents lükkas meie ettepaneku tagasi. eelmisel nädalal tegime me uue ettepaneku, aga me ei ole praeguseks veel mitte mingit vastust saanud. me tegime kokkuvõtte kõikidest nendest valdkondadest, millest tuleb otsus vastu võtta eh, ja mida pole siiamaani tehtud institutsioonide vaheliste probleemide tõttu, sellepärast et eh, ei ole ära otsustatud, kas tuleks kasutada korrelatsiooni äh, tabeleid või rakenduslikke akte. meil õnnestus kokkuleppele jõuda sisulistes küsimustes, lahtisi küsimusi ei ole, välja arvatud õiguslikud küsimused. ma arvan, et väga raske on meie kodanikele selgitada, näiteks äh, tudengitele kõige vähem arenenud riikidest, et neil ei ole võimalik saada stipendiume sellepärast, et me ei suuda kokkuleppele jõuda selles osas, kas me peaksime selle küsimuse otsustama delegeeritud aktide kaudu või kaasotsustusmenetluse kaudu. Äh, nii et äh, väliste rahastamisvahendite küsimused äh, on jäänud praegu lahtiseks juba kuid sellesama institutsioonide vahelise probleemi tõttu ja ka banaanikasvatajad ei saa kompensatsiooni just sellesama institutsioonide vahelise äh, Ähm, ebakõla tõttu, nii et siin ma arvan, et rohkem paindlikkust äh, aitaks meil edasi minna ning äh, suurem osa institutsioone, tegelikult kõikidel institutsioonidel on vastutus kanda selleks, et me saaksime need küsimused sisulises plaanis ka ära otsustada. ma lõpetaksin siin, sest olen juba päris pikalt rääkinud vabandan selle pärast, aga tahtsin teile lihtsalt anda tõesti tervikliku pildi nendest institutsioonide vahelistest küsimustest. ma arvan, ah siiski veel üks asi, mis puudutab äh, lobistide läbipaistvusregistrit äh, selle kohta parlament võttis vastu resolutsiooni me oleme teadlikud institutsioonide vahelisest kokkuleppest komisjoni ja parlamendi vahel. nüüd äh, nõukogu ütles meile, et kui me kirjutame alla institutsioonide vahelisele kokkuleppele, siis tehakse poliitiline avaldus, et nõukogu on valmis arutama äh, alustama läbirääkimisi ka selles küsimuses, kuid meie seisukoht on teistsugune kui komisjonil ja parlamendil, sellepärast et äh, lobitöö ei jõua nõukogusse nii suurel määral kui parlamenti, lobitööd tehakse pigem liikmesriikides, aga me oleme teadlikud sellest, äh, kui tähtis on, et parlament lobi, lobistide läbipaistvusregistrisse oma panuse annaks ja me saatsime kirja menetluse kohta, mida võiks järgida selleks, et parlamenti piisavalt ja korralikult kaasata läbirääkimistesse. ei olnud lihtne liikmesriike veenda nõustuma sellega, kuid see meil õnnestus. meie peaminister saatis eelmise nädala parlamendi presidendile Puusekile ka kirja kus ta kirjutab, mida siis presidendi tasandil ja parlamendi esindajate tasandil peaks toimuma. see, et parlamendil on õigus täielikule informatsioonile, pidevale kontaktile eesistujariigiga ja tegelikult juhtivate riikide trioga, nii et tegelikult äh, antakse parlamendile kogu vajalik informatsioon selleks, et ta saaks oma tööd hästi teha ja ma väga loodan, et parlament on selle ettepanekuga nõus. ja trio on juba järgnev liikmesriikide, juhtivate eesistujariikide trio on sellega olnud nõus ja see on jõudnud Koreperisse. nii et see on nüüd see põhiline, mida ma tahtsin rääkida küsimustest, mis on selle komisjoni pädevuses. Teiega oli väga tore koos töötada viimastel kuudel. ja otse loomulikult meie lõpetame oma eesistumise, kuid ma loodan, et see parlamendisõbralik äh, lähenemine jätkub ka järgnevate eesistujariikide ajal ja ma võin teile lubada, et parlament, Ungari kavatseb jääda parlamendisõbralikuks liikmesriigis ka edaspidi. suur tänu! suur tänu, proua Küüri. Teie sissejuhatus oli väga põhjalik ning nüüd ma annaksin sõna küsimuste esitamiseks, aga enne kui ma seda teen, tahaksin ma nimetada seda, et läbipaistvusregister isiklikult minu jaoks see on äärmiselt oluline, ma muidugi saan aru, et nõukogul võib olla asjadesse teistsugune suhtumine. kuid see on olnud väga oluline sisuline punkt liikmesriikide ja nõukogu jaoks, minu arvates ikkagi see teema ulatub kaugemale põhimõtteliselt. sest et see näitab, milline on üldse kõikide institutsioonide läbipaistvus. ja äh, praegusel hetkel on nõukogu saanud jõudu juurde õiguslikust aspektist lähtudes suhetes nõukoguga. aga on kahtlemata ka sellised sümboolsed aspektid ning väga hea on olnud see, et eesistuja on Ungari tundnud huvi parlamendi eh, positsiooni vastu, parlamendi eh, olukorra vastu ning ma loodan, et see jääb nii ka tulevikus, aga nüüd ma annan sõna proua Koormaile. suur tänu, esimees ja proua riigisekretär, lugupeetud endine kolleeg Te käisite siin meie juures jaanuaris. Teiega oli kaasas kolleeg. Te esinesite meie komisjoni ees ja te võtsite mitmesuguseid olulisi kohustusi. kõigepealt eh, selle kuue meetmepaketi osas, mis puudutavad majandusjuhtimist ja te ütlesite, et te tahate mm, jõuda eesmärkideni. Te ütlesite ka, et äh, aluslepingut saab muuta ainult väga väikeses osas ja et see väike muudatus on vajalik sellepärast, et, et äh, turud saaksid siis õigesti reageerida olukorrale ja ma arvan tõepoolest, et te olete selle, äh, selle lubadusega täitnud oluline on kodanikualgatus. mina olin raportöör selle meetme osas. Horvaatia liitumisest rääkides teie nimetasite, et on toimunud olulisi arenguid ning me teame, et kahekümne neljandal, kahekümne viiendal juunil, kui toimub tippkohtumine siis tehakse teatavaks oluline otsus ning ma arvan, et seda vist võib pidada edulooks. euro pluss paktist rääkides mis toetab Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiapaketti, siis on oluline, et ei oleks konflikti liikmesriikide ja Euroopa meetmete ja kohustuste vahel, et tõepoolest suurendatakse majanduslikku stabiilsust kakskümmend kolm liikmesriiki on selle paktiga ühinenud, kaks, kahjuks ei ole seda teinud Ungari ja minu küsimus on siis see, mida teie arvate Euroopa Liidu laienemisest just nimelt Islandi suunas? mida te arvate Schengeni eh, tsoonist ning ma tahaksin kasutada praegu võimalust eh, tänada neid nende mm, oluliste sündmustest, mis eh, toimus teie eesistumise asemel Äh, toimus äh, Euroopa Keskpanga ähm, äh, oluline kohtumine, aga on, on tekkinud niisugune segadus selle osas, mida teie rääkisite abortidest. ma tahaksin teid tänada teie isikliku pühendumuse eest töös parlamendiga, teie töö on tõepoolest olnud professionaalne. Ecco adesso dopo l'intervento della signora Gurmai che ringrazio ha chiesto di parlare. Suur tänu proua Gurmai ja järgmine kõneleja härra Brons. Thank you, Mr President um.... suur tänu. Teie nimetasite siin Eh, põhiõiguste eh, harta rakendamist. nagu te teate, kolm maad, eh, nende hulgas ka Ühendkuningriik said selle osas opt-out'i ja kui ma mäletan, siis Tšehhi Vabariigi osas oli selleks hinnaks see, et nad andsid allkirja Eh, Lissaboni lepingule ja teie muid, on muidugi siin inimesi, kes teavad palju rohkem konstitutsiooni ehm, küsimustest kui mina, aga see ehm, opt-out on tegelikult mõttetu, sellepärast et põhiõiguste harta on hõlmatud ehm, aluslepinguga. mina ei ole tegelikult saanud mitte kunagi E, sellist vastust, isegi kui ma olen küsinud asjatundjatelt, e, kuidas asi on, sest võib-olla tegelikult selle eh, harta sisu on võib-olla rakendatud liikmesriikides, isegi nendes liikmesriikides, kes opt-out'i on eh, endale välja kaubelnud. aga tegelikult minu küsimus ei ole selles, ma küsin tegelikult seda, kas see opt-out on ka midagi väärt ja ma kordan seda küsimust ikka jälle saamat, olles sellele veel mitte saanud normaalset vastust. härra Tahv, palun um,. Me, me proua minister, väga hea meel on teid siin uuesti näha. ma tahaksin teid tänada e, e, liberaalide fraktsiooni nimel selle töö eest, mida te olete teinud. aga ma tundsin kuidagi teie sõnades sellist väikest frustratsiooni, et ei ole rohkemaga hakkama saanud aga ja üleüldiselt, kuna nii vähe on naisi, siis tundub, et võib-olla teid siin on isegi diskrimineeritud. aga tegelikult eh, mm, inimesed nüüd hakkavad mõistma, mida tähendab Lissaboni leping ja võib-olla on sellele märgata teatud vastuseisu. ja nüüd Eh, rääkides põhiõiguste hartast, küsimus ei ole ju ainult Ühendkuningriigis, sest et Ühendkuningriik tõepoolest kasutas oma opt-out'i ja eh, iseenesest see ju ei tähenda midagi, protokoll eh, tegelikult piirab Briti kohtu õigust seda hartat rakendada kohtumenetluse käigus ja niimoodi mm, kahjustab see Briti kodanike äh, õigust saada täielikult kaitset harta mõistes. Briti valitsus räägib sellest kui opt-out'ist, aga tegelikult nad äh, petavad rahvast mis nüüd puudutab korrelatsioonitabeleid, on täiesti selge, et võib-olla meie oleme eh, võtnud selle oma fiksi teeks. ja ma olen täiesti nõus, et vaja on eh, teatud paindlikkust, kuid mulle tundub, et paindlikkust on vaja ka nõukogu poolt, sest põhjus, miks eh, nad peavad olema olemas, on see, et eh, seadusloome oleks tõhusam, et selle rakendamine oleks eh, tõhusam. on ju palju juhtumeid, kus liikmesriigid otsustavad, mida nendel on vaja teha, et võtta üle Euroopa õigust oma siseriiklikusse õigusesse aga tegelikult nad ei avalda selle kohta informatsiooni, nad ei avalda oma tegevuskavasid. ning eh, sellepärast eh, ütleksin ma, et viga ei ole ainult mitte meis, vaid ka mm, vaid ka tegelikult on kolleegid nõukogus olnud jäärapäised. ja ja tegelikult takistanud seadusloome voogu ning ma paluksin, kas te ei räägiks eh, lähemalt, milline on see kokkulepitud menetlus mitmeaastase finantsraamistiku osas läbirääkimiste alustamiseks ning eh, milline on side IMF-i mm, läbirääkimistega see huvitab parlamendi tervikuna ning meil oleks vaja väga põhjalikult aru saada, eh, kuidas kõik toimub ja mulle tundub, et parlamendi palve eh, parlamentidevahelise eh, konverentsi jaoks eh, selleks, et käsitleda seda teemat mitte ainult meie endi hulgas, vaid ka rahvusparlamentidega. ja mitte ainult eelarvekomisjonidega rahvusparlamentides. oluline on see, et me räägiksime ka nende komisjonidega, kes vastutavad raha kulutamise eest. me ei saavuta poliitilist kokkulepet, kui meil ei ole väga sügavat väga sügavat võimalust mõelda asjade üle järele kõike koos kõikide parlamentidega vaja on hõlmata ECOFIN-i, vaja on hõlmata rahandusministreid. ja muidu ei saa me e, midagi muuta, muidu me e, läheme edasi e, nii, nagu praegune raamistik ette näeb ja see on suur õnnetus ja e, kus tegelikult me oleme mm, Lissaboni lepingu jõustumise järel, kus me, kuhu me kõik oleme välja jõudnud? kuhu me oleme välja jõudnud mitmeaastase finantsraamistiku osas, nii lõpetas e, härra Tahv järgmine kõneleja, suur tänu. Eh, härra minister, me tõ-, proua minister, me tõepoolest saime aru, et te olite väga sõbralik parlamendi eh, suhtes. Eh, see, mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku, see ei ole väga keeruline küsimus. korrelatsioonitabelid, jah Need on kõik väga lihtsad küsimused, esitan veel paar lihtsat küsimust ma tean, et te peate olema väga diplomaatiline ja äh, asjad ei ole lihtsad, aga kuidas on ehm, suhted, mida teie arvate eh, selle eh, muutuva eesistuja ja siis püsiva eh, ees, nõukogu eesistuja suhetest? kuidas neid suhteid oleks võimalik parandada, ma igatahes arvan, et see on huvitav teema ning kas te arvate, et teie ähm, puudumine koosolekult, kui arutati rahv-, eh, institutsioonide vahelist lepingut ja kulutusi üldse, kas eh, see oli meelega ja lihtsalt, et oma eh, tööd kergemaks teha? ja lõpuks me oleme, enne kui te tulite, rääkisime meie siin Euroopa semestrist, Euroopa poolaastast ning tegelikult mind huvitaks, milline on teie äh, hinnang nendele läbirääkimistele, mis sellel teemal on toimunud. eriti arvestades seda, et ehm, eh, liik-, et parlamendil ei ole olnud võimalik arutada liikmesriikidega eh, eelarve läbipaistvuse ja, eh, ja kokkuhoiu küsimusi. Äh, suur tänu. suur tänu, härra esimees, suur tänu nõukogu eesistujale. tahan teid tänada suurepärase koostöö eest Ungari kui eesistujamaaga. ja mind tegelikult äh, huvitaks ka see, kui eesistumine on lõppenud, siis äkki me saaksime ka veel mitteametlikult laua taha istuda sest äh, Ungari eesistumine ei olnud huvitav mitte ainult selle kriisi pärast, kus me praegusel hetkel oleme, vaid ka sellepärast, et Lissaboni lepingut rakendatakse nüüd ja institutsioonide vahelised suhted on pandud proovile. me näeme siis, kuhu poole me liigume ja et kas meil on võimalik jõuda kokkuleppele ja konstruktiivset koostööd teha või me ei ole võimelised kokkuleppele jõudma ja et see endaga toob kaasa pika köieveo. siin mängivad ka suhted äh, liikmesriikide väga tähtsat rolli ja tegelikult ka liikmesriikide suhted äh, Euroopa Liidu institutsioonidega. praegusel hetkel tundub mulle, et teie ise tallate jalge alla kõik meie põhimõtted, sellepärast et teie põhiseadusega äh, oled küsimused korras ja ma olen väga huvitatud sellest, et me ei hakkaks siin institutsioonide vahelist võitlust pidama ja ei ole siis võimelised sisulisi küsimusi lahendama. ja ma saan aru, et äh, parlament ka peaks nagu olema võimeline sisulisel tasandil kokkuleppele jõudma, mitte ainult võitlust pidama tegelikult ma tean, et äh, nõukogus käitutakse tihti nii nagu vanasti, näiteks ma olen kuulnud, et Koreper pole siiamaani veel uut lepinguteksti lugenud. ma olen täiesti veendunud, see on liialdatud avaldus, suure tõenäosusega on nad küll lugenud seda teksti, aga mitte nii põhjalikult, et seda lepingut oleks võimalik äh, rakendada. ma kujutan endale ette, et teie kui eesistuja jaoks üks suurema, üheks suuremaks probleemiks oli see, et pidite parlamendiga kompromissile jõudma. samal ajal oli aga teil tegelikult terve rida probleeme teie enda laagris, kes teile vastu võitlesid ja te ei saanud läbirääkimisi pidada. et oli diplomaate, kes tahtsid mängida kõige tähtsamaid parlamendisaadikuid äh, aga olen täiesti kindel, et süü ei ole mitte ainult ühel poolel ja seepärast ma leian, et me peaksime mõlemad äh, vaatama kõigepealt äh, oma teod üle. siis tahaksin veel mainida ka seda, mida mainis Briti kolleeg Euroopa põhiõiguste harta kohta. see küsimuse tõstatus äh, näitab jällegi, et äh, Ühendkuningriigis põhiõiguste hartat pole loetud. põhiõiguste harta puudutab ainult Euroopa Liidu institutsioone, Euroopa Liidu õigusloomet ja Euroopa Liidu õigusloome rakendamist. seepärast on õigus, põhiõiguste harta suunatud ainult Euroopale ja seetõttu kontrollitakse põhiõiguste kinnipidamist ainult Euroopa Liidu tasandil, mitte liikmesriikides. ja Ühendkuningriik sai erandi, erandklausli nagunii küsimuses, kus tal on võimalik eh, nagunii öelda, et tegemist ei ole küsimusega, mis puudutaks siseriiklikku seadusandlust. Si è aggiunta la richiesta dell'onorevole Galtieri che ha la parola. Rohaltieri, teil on sõna tänan, proua minister, ka mina omakorda äh, sooviksin teid tänada tehtud töö eest. tahaksin tulla tagasi äh, mõnede küsimuste juurde, mida mainis härra Brock. eesistujal oli mitmeid äh, keerukaid teemasid kuna tuleb nüüd võtta arvesse täiesti uut institutsioonide vahelist äh, tasakaalu tulenevalt Lissaboni lepingust. nii et probleem ei ole mitte ainult nende lepingusätete rakendamises, vaid ka vajaduses minna äh, selle äh, tohutu äh, muudatusega nii-öelda lõpuni, aga enam ei ole neid sambaid, mis siin varem olid, räägitakse Euroopa Liidu kodanike otsesest esindatusest ja loomulikult on sellel mitmesuguseid tagajärgi, on alaline eesistuja, on ka kõrge esindaja ametikoht ja nii edasi. nii et Äh, siit tulenevad ka mitmed äh, pinged, kuna äh, see uus juriidiline institutsionaalne raamistik muudab asjad pisut keerulisemaks ja seetõttu olekski mul teile kaks küsimust. missugune on teie kogemus ja seisukoht järgneval kahel küsimusel, järgnevas kahes küsimuses? esiteks Euroopa semester äh, kuidas on ikkagi toimunud selle rakendamine, me oleme sellest juba rääkinud. et sellel ei ole tegelikult äh, tõelist juriidilist äh, alust. see tuleneb äh, käitumiskoodeksist, aga juriidiliselt seda justkui poleks, ehkki tegelikult on. seega, mida siis arvab Ungari eesistuja ideest anda sellele Euroopa semestrile kohane äh, kohane juriidiline alus, kuna tänu sellele äh, saaks sellest siis kogu liidu poliitikate alus. ja see ei puudutaks mitte ainult siis stabiilsuse ja kasvupakti. ja teiseks on äh, uuendused seotud siis rahvusvaheliste lepingutega ka välisasjade ja kaitse- ja julgeolekupoliitika komisjonide liikmena pean ütlema, et ma ei saa väga hästi aru selle uue artikli äh, kakssada kaheksateist ulatusest. kõik need, mis ei, ei puuduta siis sajaprotsendiliselt Äh, seda PESC, siis äh, selles osas peab siis parlament oma seisukohta ütlema. kuigi mulle tundub, et siin on mitmeid asju siiski kokku lepitud, näiteks kurjategijate väljaandmise osas, äh, piraatluse osas, Atalanta lepingu juures ja samas siin siis ei peetud kinni äh, lepinguga ette nähtud menetlusest, mistõttu mulle tundub, et see kokkulepe on illegaalne. ehk siis äh, mil määral need asjad edasi liiguvad, härra Hefner? härra Hefner ja suur tänu, härra esimees. kõigepealt kasutaksin veel lühidalt äh, võimalust kuna suurema osa küsimusi on tõstatatud kolleegidel poolt, tahaksin lühidalt, vaadates nüüd kella, tõstatada veel ühe küsimuse, mida pole mainitud. Euroopa kodanikualgatus, ma juba ühes isiklikus vestluses äh, vihjasin, et otsuse vastuvõtmine aprillikuus äh, et vastus, otsus võeti vastu aprillikuus, kuid see ei tähenda seda, et asi oleks lahendatud mulle valmistab muret see, et üksikutes liikmesriikides äh, rakendamine ja nende otsuste sisseviimine siseriiklikesse õigusandlusesse on väga problemaatiline. ja see, mis on määruses kirjas digitaalallkirja kohta, et seda ei ole võimalik väga paljudel liikmesriikidel sisse viia, nii nad väidavad vähemalt sellepärast, et nende riiklikud sätted ametliku interneti kasutuse kohta on teistsugused, need standardid on teistsugused kui see, mida komisjon ette on pannud on valitsusi, mis ütlevad, et jah, et määrus on küll olemas, kuid kontrollimine ei peaks toimuma suvaliselt, vaid et igat allkirja tuleb kontrollida ja mis tooks endaga kaasa väga suured bürokraatlikud äh, tõkked ja viivitused. ma ütlen seda kõike sellepärast, et ma tahaksin teie tähelepanu pöörata sellele, et meil on vaja väga palju nõukogus seda asja koordineerida. selleks, et liikmesriigid äh, selle, mida komisjon, nõukogu ja parlament üheskoos vastu võtsid, ka sisse viiksid, sest tegemist on väga kodanikesõbraliku tõhusa meetmega ja see peaks olema siis ka tõhusalt ja kodanikusõbralikult kõikides liikmesriikides korraldatud ja ma loodan, et järgnevatel nädalatel on meil võimalik ka siin osas veel midagi ära teha selle asja edasitõukamiseks. Adesso a lei, signor Ministro, la parola a tutte queste numerose palun, proua minister, teil on sõna. <clears throat> Nüüd oli siin tõesti palju kommentaare ja küsimusi, loomulikult me oleme väga tänulikud teile see, teie tehtud töö eest. suur tänu äh, kommentaaride ja hinnangute eest eesistujale. mis puudutab läbipaistvusregistreid, härra e-, esimees, siis ma rõhutaksin seda, mida ma juba enne eh, ütlesin, meie arvates on eh, väga oluline eh, siis, et parlamendi ja komisjoniga jõutaks, jõutaks selles küsimuses kokkuleppele ja tehtaks, ja siis see poliitiline deklaratsioon on ka nõukogu poolt positiivne märk ja me loomulikult järjepidevalt jälgime, kuidas need küsimused edenevad. Gurmai küsimus. suur tänu teie märkuste eest, mis puudutab täpsemaid küsimusi, mis te esitasite. Islandi osas oli meil plaanis pidada läbirääkimisi kahekümne seitsmendal juunil tegeleme selle teemaga edasi äh, nõukogu töörühmas äh, kõikide peatükkide osas. neli uut peatükki ilmselt avatakse ja mõned, mõned äh, loodetavasti nüüd suletakse. siin räägitakse siis Euroopa majanduspiirkonna riikidest ja siin on teatavad teemad näiteks avalikud hanked, äh, äh, haridusvaldkond ja ka teadusuuringud, äh, mis siis, millega me võime siis alustada. mis puudutab Schengenit, siis saime teada, et Rumeenia ja Bulgaaria ei liitu või seda otsust ei tehta äh, Schengeni liitumise osas, siis ei toimu Ungari eesistumise ajal, aga ma tänan Euroopa Parlamenti toetuse eest ja rap-, ja raportööre, siin oli meil äh, möödunud nädalal väga äh, viljakas arutelu ja siin on tehtud ka palju äh, taustatööd, mitmed liikmesriigid olid sellele vastu, neid oli kokku viis tegelikult, aga nad on oma seisukohta muutnud ja nüüd me oleme jõudnud paremale üksteise mõistmisele. ja ka Rumeenia, Bulgaaria nüüd on tuttavad teiste riikide seisukohtadega, me tunnustame nende jõupingutusi ja võime öelda, et Schengeniga liitumise tehnilised kriteeriumid on nad nüüd täitnud, see on tohutu samm edasi ja seda ka öeldi välja ja septembrikuus tullakse selle küsimuse juurde tagasi ning loodetavasti võetakse vastu otsused siis järgmiste sammude osas äh, äh, veebruaris äh, oli oli juttu teekaardist ja nüüd tundub, siis veel ei oldud sellega väga rahul, aga tundub, et nüüd on need asjad edasi liikunud ja poliitilised otsused võetakse vastu Poola eesistumise ajal. ja nüüd on siis jõutud äh, teatud kokkuleppele ja minu arvates võib seda nimetada edukaks. mis puudutab Euroopa Keskpanga, AKV, kohtumist, siis see oli väga äh, oluline. Äh, ka peaminister osales ja siin oli väga äh, huvitav arutelu rahvusparlamentide esindajatega. saadi väga palju küsimusi. ja ma arvan, et et äh, siin just oli tegemist tugeva Euroopa äh, kampaania illustreerimisega. ja siis äh, tuleb vastas, vastus kirja kujul, tegemist on siis õigusliku tehnilise küsimusega, mis puudutab seda pro-life kampaaniat Ungaris, siis see tegelikult ei puuduta abordiregulatsioone, sest see ei ole muutunud, vaid küsimus on võrdsetes võimalustes. see on Ungari valitsuse eh, seisukoht. me tahame anda võimaluse eh, kõigile ja ka nendele vanematele, kes soova, soovivad eh, lapsendada. sest nendel on on justkui vähem võimalusi selleks. et siin on juttu just võrdsetest võimalustest. loomulikult siin on ka juriidiline ja ka tehniline arutelu Euroopa Komisjoniga käimas selles osas, kas see äh, sobib kokku äh, progressi äh, lähenemisega kui see sinna programmi sobis, siis me muidugi teeme sellest omad järeldused ja, ja võtame vastavad meetmed. ja tahtsin äh, lihtsalt tutvustada Ungari valitsuse seisukohta, mis puudutab äh, Labransi küsimust. Äh, suur tänu, nüüd lähen tagasi inglise keelele mis puudutab siis äh, hartast äh, loobumist, sest äh, Tšehhi Vabariik samuti soovis hiljem sellega liituda. ja see, seda puudutav ähm, peatükk peaks siis sisse minema järgmisse lepingu muutus, muutusse, kui Horvaatia liitub Euroopa Liiduga. aga selge on see, et äh, siin tuleb nüüd tegemist uue äh, seadusaktiga. nii et ma loodan, et me äh, suudame Horvaatiaga läbirääkimised lõpetada ja küsimus on siiski siin paaris, paaris kuus. tegemist on keerulise ettevalmistustöö, tööga, aga ma loodan siiski, et see kõik toimub Poola eesistumise ajal ja leitakse sobiv äh, lahendus ka selle, sellele lepingu muudatusele, kui see peaks vajalikuks osutuma. Äh, tänan äh, ka härra Tahv, tegelikult ma ei tunne frustratsiooni. ma leian, et me mm, peame siiski teadma, missugune on meie vastutus, me peame äh, töötama äh, tõhusalt ja on väga huvitav, et kui me teeme tööd raportööridega erinevates äh, komisjonides, siis me leiame alati mingi lahenduse. aga kui küsimus läheb poliitilisematesse ringkondadesse, rahvus, kui tegemist on siis rahvus, institutsioonide vaheliste küsimustega, siis loomulikult raportöörid seatakse keerulisse olukorda, teatakse kuidagi kõrvale. nii et meie andsime küll väga selgeid signaale välja. me mm, proovisime siiski mitmete ettepanekutega neid suhteid äh, lihtsamaks muuta ja ma loodan ka, et parlament mõistab meie motiive. mis äh, puudutab korrelatsioonitabeleid, siis see on läbipaistvuse seisukohalt loomulikult äh, väga hea ja minu liikmesriik, äh, ka kõik uued liikmesriigid on, on kõike seda seni ka kasutanud, nii et meie jaoks see probleem ei ole, aga ma mõistan ja austan teisi, kelle jaoks see on probleem, eriti nende jaoks, kus on föderaalsem struktuur kus otsuseid võetakse vastu väga erinevatel tasanditel, nende jaoks on need asjad väga keerulised. aga see on komisjoni töö. komisjon jälgib lepingute ja õigusaktide rakendamist, nemad peavad seda kõike kontrollima. kui on korrelatsiooni tabeleid, siis komisjoni töö on märksa lihtsam aga praegusel hetkel ei ole see kõik veel kohustuslik. ja ma loodan, et parlament on ka selles osas mõistev. mis puudutab siis mitmeaastast finantsraamistikku, siis ma ei saa siin väga pikalt vastata. siin on kaks artiklit, kakssada kakskümmend kolm kolmsada kakskümmend kolm. nii et äh, nõukogu äh, ja kõigi äh, kolme institutsiooni ka tasandil siis toimuvad kohtumised, meil olid, meil oli aprillis üks kohtumine, järgmine on järgmisel nädalal. juttu tuleb eelarve küsimustest ja ka ja siis meil on niisugused eh, regulaarsed kontaktid eh, presidentide tasemel ja meil on olemas artikkel kolmsada kaksteist, mida kohaldatakse niimoodi, et eh, meie teeme ettepaneku, et parlamendi esindajad saaksid eh, eesistujaga vahendada arvamusi enne iga iga nõukogu koosolekut, kui eh, siis mitmeaastane finantsraamistik tuleb päevakorda ja pärast seda, kui on toimunud, mis asja, kui on toimunud eh, KAK-i koosolek, siis informeeritakse sellise kohtumise tulemist, tulemustest. see on siis kolmas element, mis tegelikult võimaldab eh, parlamendile juurdepääsu avalikele dokumentidele. et eh, niimoodi te saate ka kogu infot enda kätte, mida teil on vaja. niisugused on meie ettepanekud meil on olemas ka toetus selle jaoks ja Koreper on äh, täpselt samamoodi võtnud ähm, need äh, punktid teadmiseks. nüüd äh, kaheksateistkümnest parlamendisaadikust rääkides teie ju teate, et liikmesriigid peavad Äh, ratifitseerima protokollid vastavalt oma mm, siseriiklikule seadusele, e, esitama, siis deponeerima äh, dokumendid ja selleks, et äh, oleks võimalik protsessi e, e, kiir-, kiirendada, siis kolmekümnendal märtsil Koreper leppis kokku ratifitseerimise osas kui me võtsime eh, selle asja üle, siis, eh, siis sellest ajast saati on kuus maad lõpetanud ratifitseerimise, mis on väga hea tulemus. mis puudutab nüüd oma vahendeid, siis mm, me oleme seda teemat arutanud mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimiste osas, aga praegusel hetkel me oleme selle töö alguses eh, alles E, me arutame asju e, nõukogus, siis me teavitame tulemustest parlamenti ja e, kui te tahate nüüd teavitada rahvusparlamente, siis kahtlemata teil on olemas võimalus läbirääkimiste käigust nendele rääkida loomulikult Lissabon andis eh, suurenenud pädevused li liikmesriikide parlamendile, nad peaksid kasutama ära oma pädevusi. ning ma tõepoolest eh, loodan, et eh, et selline hea koostöö on äärmiselt oluline, see aitab kaasa Euroopa Liidu tõhusale funktsioneerimisele. härra Tšaikovski Eh, küsis, kuidas on siis eh, suhted selle eh, muutuva eesistuja ja siis alalise eesistuja vahel. meie oleme korraldanud kolmepoolseid kokkusaamisi kogu aeg, vahetanud arvamusi ning ma arvan, et meid on juhtinud kogu aeg see põhimõte, et me peame täiel määral austama aluslepinguid nii et me lihtsalt peame kinni lepingute põhimõtetest. muidugi te peaksite küsima ka härra Rompoi käest, kuidas asjad on, aga igatahes meile tundub, et kõik on korras. härra Rompoi alati kuulas ära, mida meil öelda oli me oleme arutanud küsimusi eh, nii temaga kui tema kolleegidega, tema meeskonnaga, minu peaminister kohtus, Ungari peaminister kohtus temaga eh, pidevalt, tal olid teatud eh, palved, mida ta esitas siis roteeruvale eesistujale, ta tahtis, et kõik nõukogu kohtumised oleks hästi ette valmistatud me arutasime ka pidevalt päevakorras selliseid väga teravalt päevakorras olevaid küsimusi, näiteks Põhja-Aafrika küsimust ja on nagu väga selge, et et me mõlemad pidasime, mõlemad pooled pidasid kinni aluslepingutest, keegi ei tahtnud lepingute eh, sisu muuta ja sellepärast me töötasime väga hästi koos ja suutsime ka väga palju saavutada rohkem kui üksinda, kui teie olete liiga ambitsioonikad, siis eh, on lõpuks eh, häda majas, sellepärast et te ei taha institutsioonide vahel koostööd teha. ja niimoodi lihtsalt eh, luuakse probleeme, aga kui tahetatakse probleeme lahendada, siis, siis seda ei tehta ja täpselt niisugune oligi meie filosoofia mis nüüd puudutab eelarve heakskiitu, siis eh, meie esindaja oli kohal eh, täiskogu istungil. parlament oma resolutsioonis, mis võt-, mille ta võttis vastu maikuuses, lükkas meie ettepanekud tagasi ja tundub, et meil eh, see eelarve heakskiidu küsimus kerkib üles igal aastal me arvame, et me peame ikkagi leidma mingisuguse pikaajalise lahenduse, et igal aastal ei oleks lõputult eh, vaidlusi selles osas. meie peame eelarve täitmise heakskiidu teemal lõpetatuks mõningad inimesed siin kojas saavad aluslepingutest aru teisiti, kui äh, nõukogu saab, aga ma arvan, et me peaksime leidma pikaajalise lahenduse. nüüd härra Kanšeri küsis Euroopa poolaasta kohta. minu arvates äh, ei ole see poolaasta mitte mingisugune äh, mitte, mitte mingisugune lep-, nagu ametlik leping, vaid see on selline poliitiline kokkulepe. Eh, siin liikmesriigid on võtnud endale eh, kohustused ning eh, siis komisjonil ja siis nõukogu lihtsalt peab peab eh, tunnistama selle, mis on kokku lepitud, tegelikult asi algas sellest, et nõukogu, et komisjon avaldas dokumendi, me arutasime seda eh, ja siis liikmesriigid töötasid väga tõsiselt selle teema kallal et eh, sellised siseriiklikud lähenemisprogrammid oleksid võimalikud ning eh, siis hakati ka reguleerima neid eh, kohustuste eh, võtmist ja kohustuste täitmist ja siis komisjon hindab loomulikult olukorda ja see toimub alati niimoodi. sellepärast, et komisjon on see sõltumatu organ, kes hindab nõukogu, kes hindab liikmesriikide panust ja nende kohustuste täitmist ja nüüd eh, nõu-, komisjoni tehtud hinnanguid hakatakse arutama ka nõukogus. ja lõpuks jõuab see asi ülemkogusse. nii et ma arvan, et tõepoolest selleks ei ole vaja mingisugust põhisead-, eh, põhi aluslepingutes kirja pandud punkti. ja siin oli see avatud eh, koordineerimise meetod, mida me nägime, mis iseenesest ei olnud kõige, kõige edukam meil on siin läbipaistvus ja ma arvan, et Euroopa Parlamendile see sobib ja veel selle äh, kuue, kuuese paketi äh, puhul on ka peagi näha kolmepoolsete läbirääkimistel, et nõukogu tegi parlamendile väga palju järeleandmisi äh, selle Euroopa semestri osas. nii et parlament äh, sai ka äh, selle semestri rakendamisest parema ülevaate. nii et ma arvan, et see äh, pakub teile ka hea võimaluse seda küsimust paremini mõista ja näha siis, kuidas see toimib. mis puudutab välisesindust, siis see on muidugi iga eesistuja jaoks raske teema, meie oleme teinud äh, Äh, kuluaarides äh, väga palju tööd juhtumipõhiselt. ja äh, siin oli jah, mitmeid rahvusvahelisi konverentse, siin ei ole mingeid ühtseid lahendusi, ka õiguslik alus on, on erinev siin on selliseid äh, segavolitusi, komisjonil on oma tõlgendus, liik-, liikmesriikidel võib olla enda oma, nii et meie tegime nõnda, me kasutasime ära oma varasemaid kogemusi läbirääkimistelt, aga meie lähenemine oli juhtumipõhine. kui möödunud nädalal oli meil siis metsandusalal väga äh, Äh, suur läbimurre, kus liikmesriikide seisukohad olid äärmiselt äh, lahknevad. ja nüüd on selge, kes mida peab tegema, kes on millises rollis ja seal ka inimfaktor mängis olulist rolli nendes aruteludes Genfis, New Yorgis, mõnedes linnades läks asi kergemini, teistes oli raskem, aga me leidsime siiski lahendusi äh, Ähm, paljudele äh, küsimustele. liikmesriigid äh, olid möödunud nädalal väga õnnelikud selle lahenduse üle. ja siin jah, tõesti, leping ei lihtsusta meie elu, nii võib küll öelda, et ei ole päris selge, kes äh, mida teeb, nõukogu liikmesriigid ja komisjon. nii et ma arvan, et see valmistab peavalu ka järgnevatele eesistujatele härra Hefnerile kodanikualgatuse äh, kohta ja online allkirjade äh, osas me soovime, et komisjon tuleks siis välja oma ettepanekutega. ja see tõesti vajab äh, koordineerimist, see ei ole niivõrd nõukogu ülesanne ja nemad peavad ka jälgima, kuidas toimub rakendamine liikmesriikides. aga muidugi ma arvan, see ongi, ongi hea, sest teie olete siin asjatundjad ja oleks hea, et teie ka seda kõike jälgite. kolmekümnendal juunil on meil esimene ekspertide tasandi äh, kohtumine äh, komisjoniga, et lihtsalt vaadata, millega on tegemist. nii et Äh, esimees, äh, proovisin vastata kõigile äh, küsimustele, mis mulle siin esitati ja ma arvan, et me saime kõik palju targemaks siis selle uue Lissaboni leppe rakendamisega seoses. teatud asjades ei olnud jah, see leping väga selge ja seetõttu oli meie elu pisut keerulisem. ja viimane asi, kui me siiski eh, rõhutame eh, seda tööjaotust, nagu ta on kirjeldatud seal lepingus ja kui me kogu aeg ei, ei kontrolli neid piire, vaid rohkem eh, pühendume seadusloomele ja sisulistele küsimustele, siis ma arvan, et me ehk ka meie koostöö toimib institutsioonide vahelisel tasandil paremini. tänan! Grazie, signor ministro, l'applaudiamo per dimostrare. suur tänu, proua aseminister, ma arvan, et me peaksime teda tänama aplausiga ja ma arvan, et Ungari moto eesistumise ajaks tugev Euroopa inimliku näoga on üks väga-väga hea moto ja see ei peaks kehtima mitte ainult pool aastat, vaid nüüd ja igavesti. suur tänu!